Good afternoon. Please be seated. We had palun istuge hommikupoole juba, töötasime siin väga tõhusalt ja loodetavasti töötame sama tõhusalt ka pärastlõunal, hommikul oli väga huvitav paneel. ja ka täna pärastlõunal päevakorras oleme jõudnud kahekümne kolmanda punktini, erikuulamine, väga huvitav teema. ühise strateegia väljatöötamine, et võidelda korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu, õigusaktide tugevdamine, oluliste osalejate koostööd tõhustamine. esiteks meenutaksin teile, et te küll seda juba teate, aga see on minu kohustus ikkagi öelda et organiseeritud kuritegevuse mõju on väga levinud ja mitte ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei ole korruptsioonivaba. mitte üks. seetõttu on tegemist ohuga meie julgeolekule, majanduskasvule, sellega kaasnevad ka sotsiaalsed kulutused, väheneb usaldus valitsustesse, avalikesse asutustesse kui demokraatia kantsidesse, kuivõrd dem-, korruptsioon on igas riigis erisugune, samamoodi organiseeritud kuritegevus, on mõte praegu selles, et nad teevad kahju Euroopa Liidule tervikuna. viimase kümne aasta jooksul on Euroopa Liit vastu võtnud mitmeid olulisi õigusakte selleks, et parandada võitlust organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu hankedirektiiv, rahapesudirektiiv, määrus Euroopa prokuratuuri kohta. täna siin erikuulamise käigus tervitame esimest Euroopa prokuröri, prokuröri peaametnikku Laura Komatšit, tere tulemast ja me tõesti loodame, et EPPO tõuseb oma ülesannete kõrgusele, arvestades nende standarditega, mis, mida need õigusaktid on loonud ning loodetavasti lähitulevikus laieneb ka EPPO tööpädevus, sest minu arvates on see tõesti märk sellest, et Euroopa Liidu toimimise leping artikkel kaheksakümmend kuus toimib, sellepärast et see tegeleb ka piiriülese kuritegevusega. Other... aga nagu ma ütlesin, on meil ka muid algatusi lisaks teatistele ja strateegiatele, et tugevdada võitlust kuritegevuse vastu. kaks tuhat neliteist raport, mis käsitles korruptsiooni olukorda, see pidi toimima justkui järelevalvemeede kõikide liikmesriikide osas selleks, et võidelda korruptsiooniga liikmesriigi tasandil igas liikmesriigis. see meede aga on kasutust leidnud paraku ainult ühe korra. ja tänaseni ei ole ühtegi üleüldist korruptsioonivastast strateegiat. seega tänase kuulamise eesmärk on käsitleda seda vajadust, et välja töötada põhjalik strateegia, parandada piiriülest koostööd võidelda nende lünkadega ning saavutada parem järelevalve. nüüd läheme kuulamise esimese osa juurde ja keskendume konkreetsemalt väljakutsetele ning mõtleme, kuidas siit edasi liituda. mis on Euroopa Liidu ühise strateegia lisandväärtus võitluses korruptsiooni organiseeritud kuritegevuse vastu? nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni rände ja siseküsimuste üksuse asejuht, edasi Jörgen Hüpner, Europoli asejuht, kes tegeleb äh, valitsemisega ja pärast seda saab sõna Klaus Meier-Kaabri, kes on Eurojusti asepresident ning ka Laura Kudulta Konvetsi, Euroopa peaprokurör, EPPO juht ja lõpetuseks anname sõna härra Edmesto Savonele, kes on kriminoloogia professor uurimiskeskuses mis tegeleb siseriikliku ja rahvusvahelise kriminalistikaga. alati nagu ikka, meil on siin palju liikmeid, kes tahavad küsimusi küsida, seetõttu oleme aja suhtes täpsed, palun ärge minge üle aja. järgmisena saab kümneks minutiks sõna rände ja siseküsimuste peadirektoraadi esindaja, palun. aitäh, härra Lopes Aguilar, aitäh ka selle olulise kuulamise korraldamise eest. ma ei hakka ka aja huvides keskenduma kõikidele olulistele teemadele, millega me oleme tegelenud, vaid keskendun võimalikele tulevastele algatustele. me teame, et strateegia on küll väga tore, aga lõppude lõpuks oluline on ikkagi, mis on need konkreetsed elemendid seal strateegias, mis puudutab organiseeritud kuritegevust ja korruptsiooni, siis minu arvates on siin neli võimalust, kus me saaksime ühiselt parlamendi toetusel äh, selle teemaga tegeleda ja edasi liikuda, et äh, täita seda kogupilti, mis meil juba on. võib-olla kõige suu-, nende võitluses nende kõige suuremate ohtudega. esiteks tuleks kaasajastada kogu õigusraamistik, mis on Euroopa Liidus, mis mis kriminaliseerib äh, kõik need tegevused. praegune dokument on pärit aastast kaks tuhat kaheksa ja seal ei ole isegi harmoneeritud seda, mida tähendab olla liige või teha koostööd kriminaalse organisatsiooniga. ning olukord muutub veelgi keerukamaks, kui õiguskaitseasutused seisavad silmitsi nende võrgustike liikmetega, kes tegutsevad välismaalt. esiteks, meie prioriteet oleks kaasajastada seda üldraamistikku. terrorismivastases võitluses me oleme näinud, kui oluline on, et üldiselt kriminaliseerida taolised võrgustikud, et meil oleks ühiselt kokku lepitud äh, ja arusaadavad mõisted ja ka vahendid. teine suund oleks edasi arendada võimalusi, kuidas finantsuurimisi läbi viia, see tuntud põhimõte follow the money. palju on ära tehtud ka tänu teie naabrile, kes on olnud raportööriks eelmise ametiaja jooksul ja meil on küll veel lünk, esiteks see, et me peame meie õiguskaitseasutustele ja justiitsasutustele tagama täieliku ligipääsu keskpankade registritele mitte ainult siseriiklikul tasandil, vaid ka üle-euroopalisel tasandil. tehnilise hindamise mõjusid on tutvustatud teile juba septembri alguses ja tahaksime nüüd edasi liikuda sellega lähiajal. teine mõõde, mis on veelgi olulisem, on luua meie üldine raamistik selliselt, et on võimalik varade külmutamine, ka konfiskeerimine ja teha seda tõhusamalt. siin on meil ara, varade tagasinõudmine, järgmisest aastast alates on meil ka vastastikune tunnustamine, mis puudutab konfiskeerimist ja külmutamist, aga meil on jätkuvalt puudu äh, siseriiklikud asutused, kes võiksid saada infot äh, ja ligipääsu ning ka võimalust kiireloomuliste juhtumite korral varasid külmutada ning meie oleme seda ka teile tutvustanud, me tahaksime, et selliste riikide puhul nagu näiteks Itaalias, hiljuti ka Saksamaal, näha, mil määral võiksime Euroopa Liidu tasandil ette näha raamistikku, mis võimaldaks sellist niinimetatud mit-, mitte eh, kohtulahendi põhist konfiskeerimist, mis oleks dramaatilise mõjuga, sellepärast et paraku praegu, kui me suudame jälitada ainult ühte protsenti finantsvaradest, sest mm, uurimiste käigus, kohtumenetluse käigus on piisavalt aega kriminaalsetel rühmitustel nendest äh, varadest lahti saada või peita neid välismaale. selline tegevus tuleb peatada, neile tuleb kahju teha nii palju kui võimalik. see puudutab siis peamiselt just rahastuse piiramist ja lõpetuseks on meil ka kohustus ja volinik Johanson ka seda juba välja tõi, on vaadata uue pilguga uimasteid. uimastid on äh, kogu strateegias jäänud natukene kahe silma vahele organiseeritud kuritegevuse kontekstis. see on prioriteet, aga me ei ole uusi vahendeid välja töötanud. kuigi tegelikult praegu on see suurim kriminaalne turg, nagu viimane raport Euroopa Liidu observatooriumi poolt ja Europoli poolt eelmisel nädalal ka näitas, tegemist on suurima kriminaalse turuga ja lisaks sellele on tegemist valdkonnaga, mis on ka kõige hävitavam sotsiaalse mõju sidususe mõttes. seetõttu sooviksime tõhustatud meetmeid, et seirekeskusel oleks suurem vastutus selleks, et saaksime paremini tuvastada uusi uimasteid ja ette näha neile ka kohustused, et saaksime järjepidevalt hinnata siseriiklikke poliitikaid selles vallas. loomulikult tuleb täiendavalt tugevdada ka selliseid ameteid nagu Europol ja Eurojust. mis puudutab nüüd korruptsiooni ja see on ka minu viimane märkus, esiteks on selge ja me oleme ka väga tänulikud, et tänase kuulamise käigus olete mõlemad teemad omavahel sidunud, nii korruptsiooni kui organiseeritud kuritegevuse, sellepärast et organiseeritud kuritegevuse rühmitused ei kasuta enam jõudu, et tegutseda, vaid peamine tööviis Euroopa Liidus ja väljaspool on korruptsiooni kaudu. ning ka see on meie jaoks väga oluline element, et tugevdada seda üleüldist poliitikat, mis meil on korruptsiooni osas, me oleme korruptsiooni teema võtnud majandus poole aasta tegevusse. ühelt poolt on selline majanduslik reaktsioon, et olla tõhusamad selleks, et siduda soovitusi liikmesriikidele mis on seotud üldiste majandusmeetmetega, mida tuleks kohaldada ning tõhustatud tähelepanu õigusriigi põhimõtetele võimaldab meil integreerida täiel määral ka põhjaliku järelevalve, mis puudutab siseriiklikke korruptsioonivastase võitluse poliitikaid, kogu õigusriigi põhimõtete hindamises. selline täiendav mõju, ütleme selline majanduslik hoob ning sellega oleme ka rohkem esindatud rahvusvahelisel tasandil. see puudutab ka Euroopa Nõukogu vaatleja staatust, aga loodetavasti ka tõhusamat koostööd par Euroopa Parlamendi nõukogu sekretariaadiga, kes kõik osalevad äh, esimesel ÜRO hindamisel, mis puudutab korruptsiooni hindamist, palun. suur tänu aitäh selle jõupingutuse eest äh, täielikult pidada ajakavast äh, kinni esimesele kuulamise poolel niimoodi, et teine pool saab ka äh, juhtuda. nii et pidagem silmas seda asja. ja nüüd sõna saab härra Epner, kes on Europoli tegevdirektori asetäitja. palun, teil on sõna. Yeah, thank you, Mr Chairman, honorable members. suur tänu teile, esimees, austatud parlamendiliikmed. kõigepealt ma tahaksin vabandada meie tegevdirektori äh, nimel ja asemel, kes ei olnud võimeline täna siia tulema, mina olen tema asendajaks ja Europolis alustasin tööd neli nädalat tagasi ja tahaksin tänada libekomisjoni äh, olin esimesel septembril siin kuulamisel, kui ma sellele töökohale oma taotluse avaldasin ja suur aitäh, et andsite mulle oma usalduse, et äh, saan seda tööd teha tulles tagasi selle juurde, mikspärast Europol arvab samuti, et organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastase võitluse strateegiat on vaja. tulles tagasi meie teadmusbaasi juurde, tegemist on unikaalse äh, tööriistaga Euroopa Liidus, see on organiseeritud kuriteo, kuritegevuse mm, hinnangu äh, mehhanism järgmisel aastal äh, leiab see kasutust ja tegemist on kõikide liikmesriikide teadmisede ning politsei ja jõuorganisatsioonide teadmiste kokkupanemine ning ka Euroopa ametid ja agentuurid, kes on seotud nende teemadega ning ka mm, uurimisasutused. väga selge on pilt kokkuvõttes, mida me teame organiseeritud kuritegevusest ja kus kohas ohud on. tahan rõhutada, et meie teadmise järgi on kahe tuhande kolmeteistkümnenda kuni üheksateistkümnenda aastani kolm tuhat kuussada kuni rohkem kui viie tuhande eh, grupeeringuna, mis tähendab siis suurenemist peaaegu nelikümmend protsenti. Eh, tegemist on kriminaalidega, neid ei huvita täpselt, milles on tegevusharu, vaid nad kasutavad samasuguseid meetodeid erinevates valdkondades tegutsemiseks, piiriülese tegevusega on tegemist ja me oleme arvestanud, et sada kümme miljardit aastas äh, on nende äh, teenitud tulu, see on endiselt äh, selline tagasihoidlik hinnang. ja eelkõneleja ütles, et konfiskeerimismäär, see on üks protsent. ja see on väljakutse, väga suur väljakutse, aga tulen selle juurde tagasi hiljem. eelkõneleja ütles ka, et üks eelmisi mm, olulisi väljakutseid on äh, kriminaaltulu äh, turg, äh, politseikonventsioon, mis kaks tuhat üheksateist leidis mm, ka aset, oli narkoturg, Europol üheskoos koostööpartneritega kaks tuhat üheksateist avaldas raporti, mis arvab, et selle turu suurus on umbes kolmkümmend kuni nelikümmend miljardit eurot aastas ja ärgem unustagem, et tegemist ei ole ainult rahaga, vaid et meil on iga-aastaselt ka rohkem kui kaheksa tuhat üledoosi surma. aga äh, narkomüügi ja tarbimisega on seotud ka väga palju vägivalda. kui te vaatate Rootsit näiteks, siis esimese kümne kuuga sel aastal Rootsis oli rohkem kui kakssada seitsekümmend äh, tulistamisjuhtumit äh, narkokuritegevuse seoses ja seitsekümmend inimest sai surma. nii et narkoturg Rootsis on ainukene näide praegu siin, mis me toome, kuidas, kui vägivaldne võib olla see turg. siis organiseeritud kuritegevuse väljakutsed äh, on järgmised. Äh, äh, mõlemalt poolt krüpteeritud on vahendid, mida kasutatakse suhtlemiseks. jällegi on vaja mm, dekrüpteerimist selle jaoks, et pääseda informatsioonile lisa, mille, mis peaks siis olema meie uurimiste aluseks 5G võib olla üks suur väljakutse meie jaoks, see pakub äh, palju võimalusi jah, aga äh, politseijõududel äh, liikmesriikide ja ka Euroopa tasandil tekivad niimoodi suured väljakutsed ka tulevikus ligipääsemaks informatsioonile, mis on vajalik uurimistegevuste läbiviimiseks. olles seda öelnud, siis tehnoloogiad muidugi on üks juhtmootoriks organiseeritud kuritegevuse puhul. tahaksin tuua välja siin ühe aspekti, mis on kuritegevus küberruumis. ka küberkuritegevus on seotud organiseeritud äh, kuritegevuse osa, sealhulgas äh, üks osa neist äh, laste seksuaalne väärkohtlemine. kadunud ja seksuaalselt kuritarvitatud laste organisatsioon arvab, et kaheksateistkümnes liikmesriigis on kasvanud viimasel aastal lapspornograafia avaldamine netis kolmsada viiskümmend protsenti ja loomulikult dark web on ka äh, suur väljakutse politseijõududele. aga nüüd vaatame kriminaalmenetlusi, me näeme, et äh, vähemalt sada viiskümmend äh, miljonit äh, kriminaalmenetlust äh, on olemas, neid on võimalusi kasutada, et tulud investeeritakse tagasi kuritegevusse või siis uurimus viidi Hollandis läbi, et Amsterdamis vähemalt panga perspektiivist on kakskümmend viis protsenti nende kinnisvarast kinnisvaraturul ostetud ilma hüpoteegita, mis muidugi ei tähenda, et äh, kurjategijad ostavad kinnisvara kokku ainult, aga see tähendab, et seal taustas võib ka olla kriminaalset tegevust. selle järel mina võib öelda, et kodanikud, kes elavad nendes linnades ja see on ka teiste linnade puhul niimoodi, ei saa omale taskukohaste hindadega lugada, lubada ei elukohta osta ega ka rentida. see näitab, millise dimensiooni võtab organiseeritud kuritegevus Euroopa inimeste jaoks, aga kui te vaatate siin slaidi peal, siis see tähendab, et see ka politseijõudusid survestab mitte ainult liikmesriigi tasandil, vaid ka Euroopa tasandil. olles seda kõike öelnud, jõuan järgmise slaidi juurde ning äh, võtan kokku, mikspärast ka Euroopa, Europol usub, et Euroopas on vaja organiseeritud kuritegevuse äh, vastu võitlemise strateegiat. meie hinnang äh, oli seotud Euroopa Liidu poli-, poliitikatsükliga. meie arvame, et on vaja kõikehõlmavat lähenemist, kui me räägime organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga, me peame äh, Äh, näitama äh, äh, kõike hõlmavust sellepärast, et meil on niivõrd palju erinevaid kuritegevuse seotud vorme ja me peame panema näpu peale ja rõhutama just neid valdkondi, mis on väga olulised. Ähm, siis härra Onidi ütles, et meil on vaja ka õiguslikke ja menetluslikke lõhesid ületada. ta nimetas ka neid asju, mis on vaja ära teha ja vaatame ka kaugemale tulevikku, kui me mõtleme tehnoloogiliste väljakutsete peale, mis meie ees on see oligi üks eesmärk ka, et meil on Europoline vaja äh, innovatsioonilabor kokku panna, mis töötab koos teiste ametitega, näiteks äh, ka ühtse uurimiskeskusega Itaalias ja teiste instituutidega, et äh, vaadata veidikene tulevikku ja, ja ennustatavust suuretada. ja siis ressursid, ressursid, mida võimaldatakse sellistele ametitele, nagu Europol on. me usume, et kui meil on vaja tuvastada õiged prioriteedid ja kui me saame täpselt aru, millega oleks vaja tegeleda, prioriteetselt siis mõtlema ka selle peale, millised vahendid on meil olemas, et sellega tegeleda. rõhutan, et sellistele organisatsioonidele nagu Europol on tähtis ka see, kuidas mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimised lähevad järgmistel kuudel. ja praegu tahaksin ma ka rõhutada seda tugevat toetust, mida Euroopa Parlament pakkus Europoli eelarvele. meie vaatest on veel vajalikud järgmised asjad. esiteks äh, äh, koostöö Äh, vertikaalsel tasandil äh, kohaliku tasandi politseijõud ja riigi tasandi ning Euroopa tasandi jõud. aga loomulikult ka horisontaalse tasandi koostöö on tähtis, äh, et Europol ja Frontex näiteks teeksid koostööd ja ka ühtne uurimiskeskus ja Europol, aga on rõhutatud ka seda, et Europol, Eurojust ja uus Euroopa Prokuratuuriamet peavad leidma ühtsed koostööalused ning EU-Liisaga teeme meie ameti poolt väga tugevat koostööd. teenused, mida pakume, praegu keskendume äh, kõrgväärtusega äh, organiseeritud kuritegevuse klassidele. tegemist on väga keeruka fenome-, fenomeniga ning need kõrge väärtusega sihtmärgid on väga olulised, meil oli organiseeritud kuritegevusega võitlemise eh, rakkerühmad, me eelmisel aastal nelisada inimest vahistasime ja viiskümmend nende hulgast olid tõesti kõrge eh, väärtusega sihtmärgid, mis tähendab seda, et liikmesriigid võiksid kasutada seda võimalust eh, veelgi rohkem. järgmisel aastal on viiekümnele uurimisele juba äh, tellimus ning Europolil on ressursside nappuse tõttu ainult võimalik tegeleda äh, mõnega nende hulgast, nii et võib öelda, et peame tõstma käed üles, ütlema, et me ei suuda kõigiga nendega tegeleda. Äh, kokkuvõtte juurde jõudes tahaksin ma rõhutada, et loomulikult on vajalik meil leida paremat koostöövõimalused, Europol on valmis ka komisjoni toetama, aga ka Euroopa Parlamenti, et leidma parimad viisid äh, organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks ja tahaksin rõhutada seda, mida ütles Euroopa Komisjoni president eelmisel äh, nädalal Euroopa Parlamendi eest, Ursula von der Leyen ütles, et meil on vaja kasutada parimat tööriista, mis meil on selleks, et uurida organiseeritud kuritegevust, mis on Europol ja Europol peab olema eesmärgipärane, aitäh. esimehel puudub mikrofon. I don't have the mic. Mr Meier Kabri representing. järgnevalt palun Eurojusti esindaja äh, Klaus Meier Kabri, palun suur tänu teile, esimees, ja vabandust, et mul on nii keeruline nimi, isegi Hollandi osa on selles olemas, seda ma üldse ei öelnudki org-, korraldajatele, sest muidu oleksite te täitsa kadunud selles häälduses, ütleb kõneleja. nüüd tahaksin öelda, et Euroopa prokuratuuriga ja ka Europoliga teeme me koostööd organiseeritud kuritegevuse osas, keskut-, keskendun siin korruptsioonile ja EPOK hakkab koostöö kohe, sellepärast et äh, me jagame sama mikrofoni täna siin laua ääres, aga eh, tahaksin tänada teid kõigepealt eh, hea koostöö eest kaks tuhat kakskümmend aasta eelarve heakskiitmisel, mis oli väga otsustav ja väga eh, suureks abiks. korruptsiooniküsimustega hakkasin ma tegelema esimesena tudengina, tahtsin minna ühest Euroopa linnast USA-s, kõik oli broneeritud, aga pass oli, ei olnud kehtiv ja see teine inimene ütles, et ma lähen oma koduriiki tagasi ja tulen tagasi uue passiga. ta tegi seda niimoodi, et ta läks ühes, ühte ametisse, iga kord äh, pani oma passi vahele kümme eurot ja õhtuks äh, sada eurot veel lisaks ja saigi kohe kiiresti uue passi. mina ütlesin, et see on korruptsioon ja tema ütles, et aga sa maksad ju ka ekstra, kui sa tahad, et sinu pass äh, tehtaks kiiremini valmis. ma ütlesin, et jah, aga mitte üksikule ametnikule, vaid äh, riigile. nii et see on väike kild korruptsioonist, mis on äh, teatud elustiilide osa. Euroopa riike ei ole, kes oleksid puutumata korruptsioonis, see puudutab äh, nii rikkaid majandusi kui ka äh, vaesemaid. Äh, see õõnestab äh, majanduskasvu ja õigusriiki ning tulemus on tegelikult halb, halb valitsussüsteem ja halvad haldusstruktuurid. Europoli direktori asetäitja ütles, et oluline on see, et meil oleks kõrge riskiga ja madala kasuga tegevused Äh, visiiril. me tegeleme korruptsioonijuhtumitega ja meie kohtunikud tegelevad konkreetsete juhtumitega. korruptsioonivastane võitlus, selleks, et olla tõhus, peab olema piiriülene, arvestades, et korruptsiooni iseloom on rahvusvaheline. ja rikkumised on väga sageli seotud rahapesuga. rahvusvaheline koostöö, koostöö kohtusüsteemide vahel äh, seda äh, juhib endiselt äh, liikmesriikide õigus, äh, aga korruptsioon loomulikult selliseid piiranguid ja jurisdiktsiooni küsimusi ei tunne. erinevad teadmised kohtusüsteemide, teiste riikide kohtute kohta ning ka usaldatamatus tekitab praegu suuri tõkkeid kohtusüsteemi ja politsei koostööle. Eurojusti eesmärk ongi nendest lünkadest üle saada usaldust suurendada ning tagada ka jõustruktuuride tegijate vahel usaldusraamistik ning äh, manööverdada erinevate õigussüsteemide vahel. Äh, need on võtmeelemendid raskete korruptsioonijuhtumite kohal. kaks tuhat viisteist aastast alates oleme meil, on meil olnud äh, kolmsada nelikümmend seitse juhtumit, kümneid koordineerimisotsus, koosolekuid ning ka kakskümmend viis mitte Euroopa Liidu riiki on olnud seotud umbes saja juhtumiga. korruptsioonijuhtumite puhul on meil vaja Euroopa Liiga koostööd teha Olafiga ning tulevikus ka Euroopa äh, prokuratuuriga. ja koostööst partneritega väljaspool Euroopa Liitu võib ka rääkida, see on väga oluline. meil oli just oluline juhtum, kus World Cup Media Rights läbi äh, Šveitsi äh, viis äh, tegevuspäevani oktoobris kaks tuhat seitseteist ning äh, see oli kõik äh, meie Haagi peakorteris oluliselt ette valmistatud. ning tõendid kogusis, kogusime niimoodi, tõendeid säilitati, kahtlusaluseid intervjueeriti ja nii edasi Euroopa Parlamendiga me jagame ka seda, et järgmise aasta lõpus teeme korruptsioonijuhtudest ülevaate ka raporti näol. meie kohtupraktika näitab seda, et äh, väga raske on äh, kohut mõista, kui äh, sellised tegevused on peidus. kui mõlemad osapooled on nende korraldustega nõus, siis tavaliselt altkäemaksu ei ole võimalik enam anda, see ei ole tavaliselt rahatäis kohvri näol edasi eh, viidav, vaid näiteks eh, võltslepingud teenuste kohta, mida mitte kunagi ei eh, osutata. ja väga raske on selliseid asju jälgida. ning sellepärast uurijad toetuvad kas luureandmetele, pealtkuulamisele, või siis võtmetunnistajatele. Need äh, koostööaltid äh, tunnistajad loomulikult on uurimiskäigule väga olulised. kõik need meetmed nõuavad äh, eelmist heakskiitmist ka kohtuametite poolt ning piiriülestel juhtumitel on see veelgi raskem ja siin ma olen komisjoniga päri et ühtne definitsioon korruptsioonikuritegude kohta on praegu takistus ja sellest on vaja üle saada. näiteks teatud liikmesriikides on ka legaalselt võimalik see, et ravimiettevõtted pakuvad äh, äh, arstidele äh, rahalist kompensatsiooni, kes nende ravimeid välja kirjutavad ja ka teistes riikides on see kriminaalkuritegu ja see loomulikult äh, loob ka äh, kahese äh, kriminaliseerimise küsimuse, mis oleks ka ühtse koostöö allikas. ei ole koostööaltite tunnistajate piiriülest lähenemist, mis on tegelikult A ja O meie uurimistegevuse jaoks. mida tulevikus saab teha teisiti? ja siin olen nõus Europoli kolleegiga, et meil on vaja kõikehõlmavat lähenemist, sest rohkem õigusandlust ei aita meid aga loomulikult õigusloome on tähtis, ühtne definitsioon ja ka koostöö valmis tunnistajate süsteem, siis avaliku sektori äh, parendamine läbipaistvuse osas, nulltolerants ka inimeste poolt, väikeste korruptsioonijuhtumite osas äh, tõin näite just passi taotlemise kohta korruptsiooniküsimusi ei tohi äh, väiksemaks muuta või vähendada, äh, öeldes, et äh, see on ainuke võimalus midagi teha, informantide kaitse, ka erinevate rakkerühmade loomine prokuröri, prokuratuuris ja politseijõudude juures, erikoolitus, siin viitan rahvusvahelisele korruptsioonivastasele äh, ametile, mis pakub koolitust äh, Luksemburgi juures äh, mm, Austrias ja äh, spordi usaldusväärsus ja õigusriigi äh, põhimõtete rakendamine igal pool. koostöö on vajalik tihedam liikmesriikide vahel, Europoli, EPOLi vahel ning Eurojusti vahel ja kõikide osapoolte vahel äh, ka, mis puudutab kolmandaid riike. igal nendest on oluline roll mängida turvalisuse ahelas Euroopa Liidus nii et oleme selles võitluses kõik seljad koos, aitäh! aitäh! ja nüüd kuuleme kõnelemas meie äsja ametisse nimetatud ja meie siin libe komisjonis Euroopa Parlamendis, parlamendis aitasime sellele kaasa, et ta ametisse nimetati, et ta kohe võtab sõna Euroopa prokuratuuri nimel uus Euroopa peaprokurör Laura Kövesi. tere tulemast ja sõna on teil järgmiseks kümneks minutiks. suur tänu, head ja austatud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad. määruse vastuvõtmine, millega loodi Euroopa prokuratuur, on ajalooline saavutus Euroopa prokuratuur on oluline samm Euroopa Liidu kohtusüsteemi integratsiooni ja integreerimine osas ja see on tulemus, mille oleme saavutanud pärast kahtekümmet aastat jõupingutusi ja läbirääkimisi. mul on au olla esimene Euroopa peaprokurör ja ma tean, et Euroopa kodanike ootused on väga kõrged. tuginedes oma eelnevale kogemusele, leian ma, et meil on hulk eh, nõudeid, eh, mis, eh, mida tuleb järgida selleks, et me saaksime tõhusalt võidelda korruptsiooni vastu, esiteks sõltumatu kohtuvõim, siis õigusaktid, mis annavad meile vajalikud vahendid, ennetustöö, hari, haridus, mentaliteedi muutmine ja usalduse suurendamine nende ametite suhtes, kes tegelevad korruptsiooni eh, vastu võitlemisega. on mitmeid eh, vahendeid, mis eh, on saadaval riiklikul ja Euroopa tasandil ja kohalikul tasandil. mulle meeldib strateegilise lähenemisviisi mõte, kuna meie tegevusel on kestev mõju ainult siis, kui see on järjepidev. me peame teadma, mida me tahame saavutada, me peame tagama selle, et meil on vajalikud vahendid selle saavutamiseks ja siis peame me strateegiat järjepidevalt rakendama. aga põhiline küsimus on see, kes peaks sellise strateegilise lähenemisviisi väljatöötamise eest vastutama. kui Euroopa prokuratuur ehm, hakkab toimima, peaks see uurima tõhusalt ehm, pettusi ja peaks sisse nõudma tekitatud kahjud, aga me ei vähenda Euroopa Liidus pettusi mitte ainult uurides ja hukka mõistes, meil on vaja ka ennetustööd. prokuratuuri, Euroopa prokuratuuri ähm, siis mitteotsene mõju on, on anda analüüse või viia läbi analüüse ja need analüüsid eh, viivad eh, riskide ja, ja haavatavuste eh, tuvastamiseni. me peame tuvastama selliseid ohte, et kuritegevust tulevikus ennetada. ja meie EPO-s saame soodustada ennetustööd, teavitustööd tehes uurimiste läbiviimine koordineeritult et äh, kõikides osalevates liikmesriikides äh, nõuab kiiret teabevahetust äh, ja teeme tööd Europoli, Olafi ja Eurojustiga. kooskõlas või koostöös nendega ja jälgides vastavaid sätteid, me võtame ja loome vastavad töötingimused Eh, teeme koostööd teiste riikide organisatsioonide ja ka mitteosalevate liikmesriikidega. mu ainus soovitus on üldine, me peame järjepidevalt ja ühtselt tööd tegema ja tegelikkuses või praktikas tähendab see seda, et Euroopa prokuratuur peaks olema kaasatud ka siis, kui kahtlustatakse pettusi Euroopa Liidu eelarve vastu ja sellega seoses on meil oluline roll, arutades eh, seda kõike ka kontrollikojaga. me peaksime süstemaatiliselt olema kaasatud eh, tuvastustöösse ja ka eh, pettusevastaste strateegiate rakendamisesse kõikidel tasanditel. austatud parlamendisaadikud, mina näen oma osalemist sellel kuulamisel olulise esimese sammuna, et luua tõhus ja viljakas koostöö Euroopa Parlamendiga ja sellesama, selle kõige vaimus kohtusin ma ka justiits- ja siseasjade nõukogus ministritega ja edastasin järgnevad sõnumid. koos kolleegidega komisjonis võtame, võtame oma vastutuses, endale vastutuse muuta prokuratuur siis tegevaks kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks sellest ajast saati, kui mina ametisse astusin kuu aega tagasi, oli suur hulk juba ettevalmistatud tööst, aga peame tegema rohkem ja kiiremini selleks, et eh, me kahe tuhande kahekümnendaks aastaks eh, prokuratuuri tööd alustaksime, on meil vaja õigeaegselt eh, vastu võtta PF direktiiv või see õige, õigeaegselt rakendada, siis on meil vaja Euroopa prokuratuuris eh, Luksemburgis eh, võtta vastu strateegilisi otsusi. meil on vaja tõhusat ja toimivat eh, kohtuasjade haldussüsteemi ja peame värbama ja välja õpetama vajalikku personali Eh, kes saaks hakkama kogu selle koormusega. kohe esimesest päevast alates, kui Euroopa prokuratuur tööd alustab, põhiline küsimus ja keskne küsimus on see, kas meil on piisavalt operatiivtöötajaid eh, kesksel tasandil eh, selleks, et tegevust alustada. hetkel, hetkeseisu kohaselt eelarves see nii ei ole, me peame saama rohkem vahendeid mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste raames on tegu strateegilise otsusega, kas me täheme, tahame, et meil oleks Euroopa prokuratuur lihtsalt selleks, et see oleks olemas, või siis me tahame, et tegu oleks tõhusa institutsiooniga. daamid ja härrad, mina olen olnud prokurör poole oma elust ja ma olen väga hästi teadlik eh, väljakutsetest, mis mu ees seisavad. Euroopa prokuratuuri realiseerimine ei ole lihtne. me, meil õnnestub see ainult siis, kui me teeme koostööd meeskonnana, meie kõik ähm, äh, kolleegium Euroopa äh, pro-, prokuröridest, Euroopa delegeeritud prokurörid, äh, riiklikud ametiasutused, Euroopa asutused, äh, me kõik vastutame selle eest, et õigusriigi põhimõtet järgida meie ühiskondades võttes arvesse minu kogemusi kõrgetasemelise korruptsiooni vastu ja finantspettuste vastu võitlemisel, hakkan ma seisma vastuolus ja seisun silmitsi võimsate ja ohtlike inimestega ja sel põhjusel peab, peab EPPO olema täiesti sõltumatu ja tugev. peame tugevdama koostööd liikmesriikide vahel selleks, et kahjud sisse nõuda ja peame tegema seda kõik kõike, arvestades põhiõigusi, eh, nende inimeste põhiõigusi, kelle üle kohut mõistetakse ja samas tuleb austada ka liikmesriikide, osalevate liikmesriikide menetlusõigust. koos Euroopa Kohtuga esindame meie Euroopa prokuratuuris meie kohtusüsteemi, eh, sammast ja kaitseme väärtusi ja meie kodanike huve. Eh, ma olen tänulik kõike selle pideva toe eest, mida ma parlamendist sain. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu selle eest, proua Kövesi. me loodame, et eh, prokuratuur hakkab toimima võimalikult hästi ja seda usume me kõik parlamendis, eriti siin libekomisjonis. nüüd eh, saab sõna esindajad Transcrime'ist, piirilise kuritegevuse uurimiskeskusest, härra Savona. suur tänu, suur tänu, eh, juhataja, suur tänu, komisjoni liikmed, et mind siia kutsuti, mul on suur au, mina uurimistegevuse läbiviijana annan teile ülevaate dünaamikast, mida me uurime eh, seoses eh, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega palju tähelepanu pööratakse või mina pööran palju tähelepanu oma töös äh, organiseeritud kuritegevusele ja see on tihedalt seotud ka korruptsiooniga. tahaksin teile selgitada seda, millised äh, on peamised äh, tüpoloogiad minu töös peamised organiseeritud kuritegevuse tüübid Euroopas ja mujal. meil on kolm klastrit, traditsiooniline organiseeritud kuritegevus, mis ulatub politseitööst kaugemale, kuna kasutatakse vähem vägivalda ja rohkem rikutakse seadusi. teine on kohustuslik eh, või siis kohalik klaster Eh, see on selline killustunud klaster Euroopas ja väljaspool, näiteks Mehhikos, Ameerikas, Austraalias. ja see on üha enam seotud eh, siis eh, territooriumiga. ja kolmas klaster on praegu tähtsust kogumas ja see on seotud rändevoogudega. näeme siin slaidil andmeid eh, projektist, mis viidi läbi eh, Horisont kaks tuhat kakskümmend raames meie Itaalia maffiaga on see seotud alates tuhande üheksasaja kaheksakümne teisest aastast tänaseni. kui me vaatame seda kõverat, siis eh, näeme, et hulk on vähenemas, see graafik on siis nende kohta, kes on praegu vangistatud Itaalia vanglates nagu me näeme, eh, nende inimeste hulk väheneb. Eh, maffia tüüpi õigusaktid eh, või maffia teemaga tegelevad õigusaktid toimib praegu just selle vastu ja küsimus on praegu see, kuidas me tulevikus hakkame tegutsema, kui traditsiooniline organiseeritud kuritegevus äh, on vähenemas, siis kas meie lähenemisviis toimib ka moodsamate organiseeritud kuritegevuse vormide vastu? meil on kaks erinevat ärimudelit nii-öelda, traditsiooniline mudel oli pikaajaline mudel, investeeriti raha, raha pesti ja selline nii-öelda gängi mudel, killustatud mudel oli palju lühiajalisem siin järgmisel slaidil näeme Napoli linna andmeid. minu isiklik äh, tõlgendus sellest uurijana on see, et, äh, et sellega on võimalik selgitada hästi seda, mis täna Itaalias toimub. siin näeme kuritegevust Napoli linnas. kas see on seotud Camorraga? selles osas ei ole me kindlad me näeme siin peamist Itaalia maffiarühmitust. nagu me näeme, sellisel gängi tasandil, eh, jõukude tasandil on palju vähem vägivalda kui maffia tasandil. aga jõukude tasandi tegevus, kas tegu on selle mudeliga, eh, millega me peame silmitsi seisma Itaalias edaspidi tulevastel aastatel? Eh, mina arvan, et jah Eh, organiseeritud eh, kuritegevuse struktuur saab olema selline tõenäoliselt ka Balkani riikidesse, tahaksin aga öelda üht, eh, siin kolmas kõver järgmisel slaidil. näeme rühmitusi, mis Itaalia politsei sõnul, meil on siin albaanlased, hiinlased, nigeerlased, rumeenlased, venelased, lõuna-ameeriklased, põhja-aafriklased, need on nii-öelda äh, Eh, sellised kasvavad eh, rühmitused. praegu eh, võtavad nemad üle organiseeritud kuritegevuse, saame ülevaate sellest, mis toimub turu mõttes mul on kaks küsimust, mis on väga olulised. järgmine slaid, palun. esiteks kas rahapesuvastased poliitikavahendid on sellised, millega on võimalik võidelda praegu organiseeritud kuritegevuse vastu ei, mitte varimajanduses, vaid õiguspärases majanduses. ja teiseks praegu olemasolevad poliitikad mis käsitlevad konfiskeerimist. kas nendega on võimalik tegeleda tuleviku organiseeritud kuritegevuse vastu? las ma selgitan teile, kuidas toimib organiseeritud kuritegevuse nii-öelda ärimudel. paljud uurijad ütlevad, et sellised eh, teadlikud või eh, mõtlemisvõimelised intelligentsed kuriteod on need, alustatakse pettustest, siis liigutakse edasi rahapesu juurde, siis korruptsioon, mis iganes järjekorras, need kolm kuuluvad kokku, tegu on protsessiga ja me peame seda protsessi mõistma, kuna see toimub Euroopas üha enam tänapäeval. meil on selline lähenemisviis, esiteks eh, kuritegevuse kontrollimine ja eh, kontrolli all hoidmine ja teiseks ennetamine. ma arvan, et Euroopa Liidu, Euroopa riigid peaksid mõlema prioriteediga tegelema, nii ennetuse kui kontrolli all hoidmisega. kui me vaatame praegusi eh, kontrollivahendeid, ma arvan, et UNTOC-i konventsioon äh, on hea kõikehõlmav vahend. aga õigusandlike asümmeetriate vähendamine riikide vahel, politsei ja õiguskoostöö edendamine on kaks sõnumit, mis tuleks esitada ja edastada selleks, et Euroopas oleks tulevikus vähem kuritegevust, organiseeritud kuritegevust. nüüd ennetustöö me arutasime eh, rahapesuvastast poliitikut, eh, poliitikat eh, tänapäeval, kui suund organiseeritud kuritegevuses on pigem selline, et osaletakse seaduslikus majanduses, mitte varimajanduses, siis äh, tuleb jälgida ja on raskem jälgida, kuidas raha liigub ja ma pean ütlema paraku, et see on kõrvale jäetud, sellega ei ole nii hästi tegeldud, kuna rahapesuvastane poliitika on suunatud näiteks ebaseaduslikule, ebaseaduslikele tegevustele nagu uimastikaubandus, aga see ei ole suunatud ebaseaduslikule tegevusele seaduslikus majanduses. see on probleem, kuna me peame me peame ja me peame sellega tegelema. nüüd veel üks oluline punkt või mis saab olema oluliseks, oluline rahapesuvastases poliitikas. oleme juba palju teinud, aga peame veel tegelema väljakutsetega ja andma võimalusi oma uurimisüksustele selleks, et eh, asümmeetriaid kõrvaldada. kui me vaatame haldustasandit eh, ja asümmeetriaid selles, siis eh, neid asümmeetriaid ei ole võimalik enam, nendega ei ole võimalik enam toimida. erinevatel ametitel on täiesti erinevad uurimis- uurimissuutlikkused, peame neid vähendama. kõigil ametitel peab olema juurdepääs suurtele andmebaasidele, aga väga, väga oluline ja pakiline probleem on need asümmeetriad kõrvaldada erinevate uurimisasutuste vahel, kuna tuleb tegeleda näiteks Aarose valdkonnas erinevate punktidega miks kuna ARO-d on eh, olulised eh, meie prioriteetide eh, seisukohast. kui me läheme konfiskeeritud räägime konfiskeeritud varadest erinevates riikides ja riigiüleselt, siis tegelevad need ARO-d või kriminaaltulu jälitamise talitused väga kehvalt. tänapäeva kurjategijad liigutavad raha riigist välja. Itaalia eh, maffia liige ei investeeri Kalabrias või mujal, nad viivad raha riigist välja. kui me küsime prokuröridelt, kui palju varasid me konfiskeerime teistes riikides, eh, siis tegelikult saame need juhtumid ainult ühe käe sõrmedel üles lugeda. kui me ei taha lihtsustada kuritegevuse liikumist ühest riigist teise ja varade liikumist ühest riigist teise, siis peame selle teemaga tegelema, tegelema. Euroopa Komisjoni eh, andmeid äh, on siin järgmisel slaidil välja toodud. paremal pool on kõik need riigid, äh, kes ei vasta ja er-, ei reageeri äh, sellele, ei anna vastust sellele, kui palju varasid nad konfiskeerivad teistes riikides. see on väga oluline teave ja see on seotud meie prioriteetidega. ja kokkuvõttes ma vabandan, et ma natuke kauem rääkisin, võin öelda et see kõik seondub ähm, asümmeetriate küsimusega, mis on väga oluline selleks, et mõista, kuidas organiseeritud kuritegevus äh, tulevikus äh, toimib ja see on väga oluline teema selle komisjoni jaoks samuti. aitäh, professor! Pole ime, et teil kauem läks. suur tänu selle põhjaliku äh, esitluse ja selgituse eest, kuna tegu on väga põneva teemaga me kuulsime eh, väga eh, suurt hulka oskuste eh, teavet siin. ja meie saadikud võivad nüüd esitada oma küsimusi, kommentaare selleks, et oma huvi väljendada nendes punktides, mida arutati, nii et kui te seda teha soovite, siis võite te oma käega märku anda või siis oma nime sildiga märku anda, panen teie nimed kirja ja teeme õiges järjekorras. kõigepealt palun, annan sõna esimesele kolleegile. Grazie. Posso? Grazie, grazie presidente, io voglio ringraziare. suur tänu tahaksin tänada kõiki meie külalisi nende ettekannete eest. mul on väga palju küsimusi, aga kahjuks aega on vähe, nii et äh, lähen tagasi teema juurde, millega tegelesin ka eelmisel ametiajal siin parlamendis. me oleme kõik väga kursis sellega, et meil on vaja praegu äh, välja töötada ühtne strateegia Euroopa Liidu tasandil, et võidelda korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu ning see vajadus, äh, seda toetas ka Euroopa Parlamendi läbi viidud uuring aastal kaks tuhat kuusteist, mis hindas seda, et seitsekümmend üks miljardit eurot aastas olid need kahjud valdkondades, kus Euroopa Liit ei sekkunud, seega härra Oniidi komisjonist ka rõhutas seda täna, aga mul on äh, küsimus temale. arvestades neid märkusi, mida te siin praegu ütlesite ja ka seda, kui keerukas on organiseeritud kuritegevus, et tuleb sekkuda äh, rahapesuvastases võitluses ja nii edasi. kas teie ei arva, et nüüd on juba viimane aeg, et komisjon tuleks välja direktiivi eelnõuga sel teemal, eelmisel ametiajal oli mul täpselt sama soov, et me saaksime vastu võtta ühise mõiste selle kohta, mis on organiseeritud kuritegevuslik rühmitus, selleks et võidelda nende rahastamise vastu ja tuleb minna kaugemale meie varasemast mõistest, mille puhul komisjon on ka tunnistanud, see ei pakkunud neid soovitud tulemusi, kui eesmärgiks oli siseriiklikke äh, sätteid harmoneerida. ja veel üks märkus organiseeritud kuritegevuse kohta, kuulsime, et rahapesu ja korruptsioon kaasnevad organiseeritud kuritegevusega ja me kõik teame, et organiseeritud kuritegevus on väga osav ära kasutama neid võimalusi, mida globaliseerumine pakub ka finantssüsteemide puhul, krüptorahad ja nii edasi, seega mul on küsimus Europoli ja Eurojusti esindajatele, millised vahendid nende arvates on vajalikud selleks, et selle uue fenomeni vastu võidelda ja vältida seda, et inimesed suudavad kõrvale hiilida siseriiklikest ja Euroopa Liidu rahapesu vasta-, võitluse vastast meedetest. meil on ka väga suur usk Euroopa prokuröri, soovime talle edu ning mul on talle ka küsimus mida ta arvab, kas EPPO peaks võitlema ka terrorismi vastu ja organiseeritud kuritegevuse vastu, sellepärast et terrorism ja organiseeritud kuritegevus, finantskuriteod Euroopa Liidu eesmärgi vastu, need on kõik omavahel seotud. kolleeg Stetler, palun. aitäh kõikidele väga huvitavate ettekannete eest korruptsioon vähendab inimeste usaldust institutsioonide vastu, vähendab õigusriigi põhimõtteid. varasemalt olin ka mina kriminaalkohtu kohtunik, ma tean, et kurjategijad on väga hästi organiseerunud, kasutavad viimaseid tehnoloogilisi lahendusi, tegutsevad piiriüleselt ning korruptsiooni puhul on see kõik samamoodi. meie praegu mõtleme liikmesriigi tasandil ja meil on ju seadused, mis on pärit justkui juuraajastust, nagu ütles härra Oniidi, seega meil on vaja uut mõtlemist, uut õigusraamistikku, suur tänu, et täna on korraldatud see kohtumine, et kõik on siia kokku toodud, komisjon, liikmesriigid, Europol, Eurojust ning ka uus Euroopa prokuratuur ja ka teaduseksperdid, sellepärast et meil on vaja teadmisi ja tehnoloogiat. me peame kõik tegema, mis võimalik, et ühiselt võidelda korruptsiooni vastu, aga me ei tohi ka unustada, et tuleb võidelda aususe nimel ja proua Köveshi ka seda mainis ja tahaksin teda õnnitleda ta on nüüd esimene Euroopa prokurör, teie ees seidab väga, seisab väga palju tööd, aga teie tööst on ka kindlasti väga suur abi strateegia osas, meil on vaja Europoli ja Eurojusti tugevdada, tegemist peab olema platvormiga kõikide liikmesriikide jaoks, seda ei tohi näha ainult siseriikliku probleemina, sest nagu me kuulsime, korruptsioon on piirideülene ja me peame oma volitusi tugevdama. mina olen valmis võitlema väga ambitsioonika strateegia nimel, tegemaks kõik, mis võimalik ning meil on vaja võidelda ka ausude, aususe nimel, et oleks atraktiivsem. et meil oleks ka vastavad meetmed, millega saaksime tugevdada inimeste usaldust meie süsteemidesse. kolleeg Prikman, palun nüüd aitäh. suur tänu esinejatele. mul on küsimus teile kõigile, aga vaatame, kas mul on piisavalt aega. kõigepealt äh, proua Kövesi, kes on ainukene naine siin roheliste nimel õnnitlused teile ka ja see on suurepärane, et naine on esimene Euroopa prokurör. Teie praegusel hetkel peate piirduma kuritegevuste uurimisega, mis on suunatud Euroopa Liidu eelarve vastu, aga kuidas teie näete seda seost teie töö ja teiste rikkumiste vahel, millel ei ole mõju Euroopa eelarvele, kas te arvate, et tegemist on samade rühmitustega, kuidas seda joont vahele tõmmata, kas saate uurida ka neid kuritegevusi, mis ei ole Euroopa Liidu vastu, aga väga tihedalt seotud. minu unistus järgmise viie aasta jooksul oleks EPPO mandaadi laiendamine. Ähm, muidugi see tähendab, et peab olema ka piisavalt ressursse, aga et tegeletaks ka keskkonnakuritegevust, kuritegudega, mis on tihedalt seotud organiseeritud kuritegevusega ja mulle tõesti väga meeldis teie seisukoht järgmisena on mul äh, küsimus Eurojusti esindajale härra Maier Kaabrile, see vastastikune tunnustamine, justiitskoostöö. mõlemal juhul tuleb usaldada teist osapoolt, et äh, neid meetmeid ei kuritarvitata. kas te olete nõus, et äh, õigusriigi põhimõtete järgimine mõningates liikmesriikides ja Euroopa Kohtu lahendid muudavad seda tunnustamist keerukamaks kas mul on veel aega üheks küsimuseks, härra juhataja? on, aitäh. mul on küsimus ka Europolile, mis puudutab krüptovaluutat. kas te oskate öelda, kui olulised on krüptovaluutad võrreldes tavapärase rahapesuga, kas krüptovaluuta kasutamine kasvab või langeb organiseeritud äh, rühmituste poolt, arvestades, et krüptovaluuta on justkui juba tipnenud ja kõik te ütlesite, et rohkem politsei ja justiitskoostööd on vaja, aga ka osalist äh, kriminaalõiguse harmoneerimist, aga kas see ei tähenda ka seda, et on vaja harmoneerida protseduuriõigusi, kas meil on vaja Euroopa Liidu kriminaaljuhtumite kohust? palun järgmine esineja. aitäh. suur tänu kõikidele esinejatele. ma sain kinnitust millelegi, mida tegelikult juba uskusin, et sõnade ja tegude vahel on väga suur lõhe ühelt poolt räägime päris ähm, toredaid asju, räägime sellest, et äh, meil on vaja silmitsi seista uute reaalsustega, veebipõhine kuritegevus ja nii edasi. ja samas praktikas on äh, kõik väga killustunud, solidaarsus on küsimärgi alla seatud, vastastikune usaldus väheneb. siin on meie plaanid väga ambitsioonikad siin komisjonis, kui küsimuse all on digiteemad, aga mul on teatud kahtlused. kui me mõtleme meie suutlikkusele, mis puudutab nende teemadega tõsiselt tegeleda, me peame selle lõhe sõnade ja tegude vahel ületama me suudame probleemid tuvastada, aga meil on vaja ka ravi leida. kui me seda ei tee, siis olukord ainult halveneb ja see tõesti ka nõrgestab meie rolli seadusloojatena. meil on vaja hakata tegutsema, on meie sõnade järgi. aitäh järgmine kõneleja. suur tänu, suur tänu, et korraldasite selle väga olulise kuulamise. see, mida me siin täna kuulsime, kinnitab, et meil on vaja ühistrateegiat korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu praegu Euroopa tasandil meil seda veel ei ole, aga nagu ma ütlesin, on selle järele suur vajadus. meie tahame, et oleks selline ühine strateegia, sellepärast et organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus ei ole jätkuvalt Euroopa Liidu institutsioonide jaoks prioriteet, sest kui ta see oleks prioriteetne, siis ei ütleks, ei võtaks siin sõna, täna sõna Europoli esindaja või proua Kavöösi ja väljendaks oma muret selle üle, et neil on nii ressursside puudus, nii rahaline kui personaliressursside puudus mul on suur tänu, et Eurojust, mul on hea meel, et Eurojusti esindaja tänas meid järgmise aasta eelarve eest, me saame aru, et nad on rahul selle eelarvega, mina arvan, et me oleks võinud saada veelgi rohkem raha, aga las see jääb. nüüd see ressursipuudus näitab, et korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus ei ole prioriteet, kui see oleks, siis ei oleks selliseid ressursipiiranguid. nüüd korruptsioon mulle ei meeldi seda küll öelda. ja see ei ole tegelikult kooskõlas teie sissejuhatusega, aga tegelikkuses ei ole ei komisjon ega teised teinud juba aastaid mitte midagi selle vastases võitluses. viimane õigusakt pärineb aastast kaks tuhat üksteist. rohkem ei ole komisjon välja tulnud mitte ühegi resolutsiooni, resolutsiooniga viimati aastal kaks tuhat kuusteist ja meenutaksin teile, et see korruptsioonialane resolutsioon aastal kaks tuhat kuusteist, seal Soomi paluti liituda Kreekoga ja nüüd on komisjon lihtsalt vaatleja. ma arvan, et see tõesti näitab et korruptsiooni ei peeta millekski, millega tuleks tegeleda, see ei ole piisavalt prioriteetne. sõltumata sellest, et see on täna organiseeritud kuritegevuse näit-, näiteks, ma olen täiesti nõus ka professor Savonaga. raha pestakse seal kus uurimissurve on väiksem, kus inimesed ei ole kursis, mida tehakse ja see on väga suur probleem. komisjon erinevalt korruptsiooni teemast on tegutsenud, kaks tuhat üheksateist oli ka selle kohta kaks raportit, toodi välja kümme juhtumit Euroopa pankade osas, mis ei olnud kooskõlas rahapesuvastaste sätetega ning toodi välja ka need ohud mis on erinevates majandussektorites ja härra Savona ütles, kui suurt ohtu avaldab see ka seaduslikule majandusele. see avaldab mõju Euroopa demokraatiale. seega tegemist on suurte probleemidega. ja nõustun ka sellega, mida kolleeg Genichi ütles. meil ei ole ka ajakohast mõistet, viimane mõiste pärineb aastast kaks tuhat kaheksa. organiseeritud kuritegevus kasutab ka internetti, aga sellega me ei ole üldse kursis. näiteks on meil vaja reaalajas piiriülest äh, pealtkuulamist. meil on vaja ajakohast infovahetust nende teemade osas. võiksime väga palju ette võtta ja ma olen väga tänulik, et täna on selline kuulamine korraldatud siin komisjonis ja loodetavasti ei piirdu see ainult tänase kuulamisega, ma arvan, et me peame tegema rohkemat. meil on vaja õigusakte, mis vastaks nendele väljakutsetele. järgmine sõnasoovija, palun. proua Kövesi, Euroopa Liit on võtnud ka kohustuse tegeleda sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega. nagu te teate, suurim vähemusrühm Euroopa Liidus on romaani päritoluga inimesed. inimesed, sellised inimesed elavad väga suures vaesuses, isegi kui sellele kogukonnale suunataks miljoneid eurosid, siis korruptsioon mõjutaks nende rahade kasutamist kohalikul tasandil. Teie olete pärit Rumeeniast ja nüüd võiksin tuua välja ka, kuidas roomade kaasamise puhul on rahasid väärkasutatud. mida te võtate ette, et läbipaist-, aktiivsemalt kasutatakse Euroopa Liidu toetusi, kas te pöörate rohkem tähelepanu järelevalvele ja ennetusele, kui pettused puudutavad Euroopa Liidu eelarvet? Is it, is it, is it all? Thank you. kas äh, lõpetasite? härra Gerardo nüüd palun. mulțumesc, doamna președinte. Dacă nu vom face noi regulile, noi cei care suntem. suur tänu teile, esimees kui meie eh, parlamendis siin reegleid ei tee, siis eh, teevad kurjategijad reeglid. ja libekomisjonis olengi ma sellepärast, et neid fenomene välja juurida. kui raha varastatakse, siis see tuleb tervishoiu, eh, taristu ja hariduse käest, need on tähtsad Euroopa kodaniku jaoks, sellepärast arvan, et me peaksime tegema kolme asja. Euroopa direktiiv, mis väga selgelt paneb paika mängureeglid ja definitsioonid. siis ühtne karistuskoodeks Euroopa tasandilt ja siis kolmandaks Europoli ja Eurojusti koostöö niimoodi, et äh, neid äh, aspekte rakendatakse. olen äh, proua Kovitšit tundnud pikka aega, ta teab, et ma olen sünteetiliste narkootikumide seaduse äh, Äh, algataja olnud Rumeenia parlamendis, äh, me oleme teinud head koostööd ja äh, tagan teile oma toetusega siin libekomisjonis. Euroopa raha siis varastatakse, teame me. aga millal me keskendume inimkaubitsu, inimkaubitsemiste küsimustele? me teame, et ka need on seotud organiseeritud kuritegevusega, nagu ka narkomaania. kõikide nende asjadega tuleb ka tegeleda. palun nüüd kolleeg Ferrara, kas Ferrara on kohal? jah Teil on sõna. suur tänu teile, esimees, ja suur aitäh kõikidele kõnelejatele. võib öelda, et äh, väga äh, hea meel on mul selle kuulamise üle, äh, mis on siin korraldatud, sellepärast et ma tahaksin olla tegelikult ol-, nõus nende asjadega, mida minu kolleegid ütlesid. paraku aastast kaks tuhat kuusteist alates ei ole mitte midagi juhtunud eriti korruptsioonivastases võitluses ja ka organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. me oleksime rohkem oodanud jätkumeetmeid mm, nendele äh, aspektidele, mis välja toodi oma algatusraportis aastal kaks tuhat kuusteist, mida on äh, juba äh, tuletatud meelde mitmel korral ja eelmise mandaadi jooksul olin mina selle raporti autoriks ja miks midagi ei tehtud? inimesed äh, teadsid tegelikult, kuivõrd tõsine on maffia ja organiseeritud kuritegevuse küsimus. mina arvasin, et äh, lapsed, et äh, inimesed ei teadnud seda, kuivõrd oluliselt on see fenomen levinud Euroopa Liidus, kas see oli mingisuguste teatud piirkondade või riikide küsimus, aga äh, teatud aja jooksul tegelikult äh, olen ma näinud seda, et see teadlikkuse puudumine ei ole tegelikult äh, konkreetne valik, mis on tehtud teatud liikmesriikide poolt. Nad ei taha näha organiseeritud maffialaadset äh, kuritegevust kuritegevusena tituleerituna, ükskõik millisel põhjusel siis. meil oli mitmeid kuulamisi ja erinevaid kogemusi ja sündmusi, mis on aset leidnud, erinevad uuringud äh, on äh, ellu kutsutud ja ka Euroopa Parlamendi komisjon tegeles sellega, milline on tänase Euroopa tasandi seadusand-, õigusloome puudumine, äh, mille, mida kasutab ära organiseeritud kuritegevus. nii et see on probleem ja raske on aru saada, mikspärast komisjon ei tee õigusloomelist ettepanekut äh, Äh, maffiastiilis kuritegude väljajuurimiseks Euroopa tasandil ja raske on ka aru saada, mikspärast mõned liikmesriigid äh, on sellele vastu. Need on liikmesriikide tasandi probleemid, nii et äh, tahaksin teada, kuidas oleks võimalik sellest tõrksusest liikmesriikide poole pealt jagu saada. ning kolm aastat on nüüd kulunud viimasest raportist sel teemal, Euroopa Parlament on selle vastu võtnud. niisiis tahaks teada, kuidas Euroopa Liit saaks hakata otsustavat rolli mängima lõpuks ometi, kui me räägime organiseeritud kuritegevuse vastasest võitlusest. ja nüüd viimane kõneleja äh,, proua Astrogel, proua Reigo siiski. aitäh! suur aitäh neile kõnelejatele, kes on omad ettekanded täna te teinud. ma oleksin äh, nõus kõnelejatega ning tahaksin rääkida just eriti poliitilisest korruptsioonist. mina tulen äh, Hispaaniast ja korruptsioon poliitikas on äh, juba struktuurne küsimus ka PPE valitsus usaldamatuse hääletus tegelikult on seotud korruptsiooniga valitsusorganites kõikidel tasanditel on korruptsioon olemas ning eh, seetõttu tekib ka küsimus, eh, kuidas kasutatakse Euroopa Liidu vahendeid. Eh, tõhusaid kontrollimeetmeid ka pole, on tõsi, ning seetõttu tahaksin lisada oma küsimuse juba esitatule. meil on vaja siin tõsist löögirusikat ja instrumente selleks, et seda probleemi lahendada ma ei tea, kas te saate konkreetselt vastata aga mida komisjon on plaaninud ette võtta selleks, et eh, neid riike sanktsioonidega ka karistada, kes siin on esile tõstetud? sest et eh, selle riigi eh, kodanikud on ju pigem ohvrid kui süüdlased. enne kui tulen oma, meie külaliste juurde tagasi, ütleb esimees, kuulame ära veel kolleegi suur aitäh kõigepealt äh, Miskovitšile palju õnne, äh, sellepärast et olete täna parlamendi ees äh, külalisena oma uues Euroopa prokuröri rollis. suurepärast tööd te kindlasti te seal teete. ja tagan teile meie täieliku koostöö. mõned praktilised küsimused nii teile kui ka teistele väljapaistvatele kõnelejatele, mis puudutab äh, rahapesu ja sellega äh, toimetulekut, äh, olles päris aus, siis neljanda ja viienda rahapesuvastase direktiivi ülevõtmine ja rakendamine on olnud läbikukkumine. just mis puudutab neljandat direktiivi, siis kõik liikmesriigid on direktiive rakendanud erineval moel ja viiendaga seoses meil on kaheksa või üheksa liikmesriiki, mis on täielikult äh, üle võtnud jaanuaril kaks tuhat kakskümmend on äh, tähtaeg, nii et väga edukad ei ole oldud. millised on järgmised sammid, sammud? ilmselt need direktiivid ei toimi, kas lähme siis määruse poole edasi või kuidas seda jõustada paremini? ja teine küsimus, et kas ei oleks aeg küps praegu Euroopa vahendid siduda Euroopa prokuratuuri tööga? sest me ei saa raha jagada välja ilma, et meil oleks ülevaade äh, prokuratuuril nende kasutatavuse kohta. ja mm, viimane küsimus pärast, kui EPO täielikult toimima hakkab ja esimesed äh, tulemused on ning äh, süsteem toimib, kas me ei peaks mõtlema, et äh, mandaat oleks ka antud edasi organiseeritud kuritegevusele võitlemiseks ja kõikide nende dimensioonide jaoks? proua Intsar, viimane küsija, palun. aitäh teile, esimees. ka mina tahaksin küsida küsimuse, mida on juba esitatud ka, aga teise nurga alt sest me kõik oleme nõus, et organiseeritud kuritegevuse vastases võitluseks ja terrorismiks. seal on mitmeid väljakutseid. siis on ka liikmesriikide luureorganitel probleem, et terrorismi seadmine EPPO äh, kohalduse alla et see mandaat võiks tegelikult hoopis vastu toimida terrorismivastases võitluses. mina tean äh, Rootsi puhul, et äh, Rootsi luureamet on olnud mures, et äh, see ei, ei aitaks asjale kaasa, vaid töötaks hoopis vastu. nii et küsimus, kas näete asja sama rakursi alt, kui jah, siis miks ja kui ei, siis miks? pool tundi on veel jäänud enne kui esimene paneel lõpeb, enne kui lähme teise paneeli juurde, mis on ka ülipõnev, ütleb esimees, olete ilmselt äh, kuulnud kõikidelt meie esinejatelt äh, ja aru saanud, et libekomisjonidele on see väga huvitav teema ja paljud meie hulgast siin on olnud täiesti ikonograafilised äh, tegelemaks nende teemadega. Nad on olnud isiklikult ja poliitiliselt pühendunud võitlemaks organiseeritud kuritegevuse vastaseks <laughs> võitluseks, seda tehes äh, kogu oma elu. ja sellepärast on meil hea meel teie panuste ja jõupingutuse eest, aga Euroopa Parlament praegusel ametiajal peab vastama nendele väljakutsetele, et sellega korralikult toime tulla et viia lõpule see õigusloomeline töö, äh, mis on erinevatest mõistatustükkidest kokku pandud õigusaktide näol. rahapesu viies direktiiv ja kriminaalõiguse loomine lisaks äh, Euroopa prokuratuuri äh, loomine ja teostamine. teen ettepaneku, et viis minutit äh,, andke endast parim, et võtta kokku äh, vastused äh, ja kommentaarid pärast esitatud küsimusi, sest selge on, et et seda oleks võimalik teha väga põhjalikult, aga võtkem kokku need sisendid ja küsimused, mis te olete siis saanud äh, võtame samas kõnelejate järjekorras nagu alguses. nii et palun, Euroopa Komisjoni esindaja, kõigepealt äh, olge hea. Äh, Olivier Annidi. suur tänu teile, esimees. ilmselt kõige põhjalikum viis vastata nendele headele kommentaaridele oleks tulla välja kvaliteetalgatustega selles valdkonnas nii et kokkuvõttes minu poolt ma arvan, et äh, olete väga tugevalt toetanud äh, üldist strateegiat. see on meie kõigi jaoks äh, võimalus jällegi fokusseerida oma tähelepanu organiseeritud kuritegevusele. terrorism on tegelikult väga palju tegevustest võtnud praegu enda alla loomulikult me ei vähenda siin terrorismivastase võitluse jõupingutusi, aga me peaksime tegema vähemalt äh, sama tõhusat tööd ka muude kuriteoliikide puhul kui terrorismi puhul. Äh, seda peaks tegema moderniseerides raamistikku ning vahendeid, mis meil on organiseeritud kuritegevusvastaseks võitluseks ma ei saa öelda, et kas tegemist saab olema direktiivi algatusega või mitte, aga igal juhul uuest õigusraamistikust me räägime. nii nagu ka terrorismivastases võitluses oleme teinud, äh, lihtsustame praegu äh, ka äh, kohtusüsteemi ja politseiametite tööd, aga ka see, mida tähendab Äh, toetus kriminaal, kriminaalsetele organisatsioonidele, selle kriminaliseerimine samuti. ning äh, loomulikult äh, ka varade külmutamine oleks üks võimalus, kuidas võib-olla veidi ettevaatlikumalt, ettenägelikumalt läheneda sellele küsimusele. kohtumenetlused, kui need on käimas, selle asemel, et oodata, milline on kohtu veskite jahvatamise lõpptulemus, selleks ajaks on juba varad kadunud kusagile. me peame samuti saama aru, et mitmed muudatused, digitaliseerimine, uued tehnoloogiad ja nii edasi survestavad ka meid pakkuma eh, kohtusüsteemi ja politseiametitele uusi ligipääsuvõimalusi ja siin ma soovitan, äh, minge edasi kiiresti e-tõendite, paremate ligipääsu küsimuste ja paremad andmed äh, ja ligipääs nendele, kellel seda on vaja. sealhulgas vaadakem neid viise, kuidas äh, kurjategijad uute tehnoloogiate taha ennast varjavad. krüpteerimisest räägiti juba, see on kindlasti üks teema, millele on ka vastust vaja ametid on tähtsad. palju on äh, tuge sellele, et meil on vaja äh, vastastikkuselt oma jõupingutusi äh, korrigeerida. me kasutame juba ühtselt instrumente. mida ükski liikmesriikide organ ei saa teha ja meil on vaja ühtsemat lähenemist, et paremat vastust pakkuda. EPPO osas äh, me oleme teinud äh, juba ettepanekuid, äh, et ka terrorismijuhtumitega võib see väga oluline amet tulevikus tegeleda. nii nagu Euroopa prokurör siin ütles, see on ka korruptsiooniga väga tihedalt seotud. nii et siin on üks väga tugev lisa tööriist organiseeritud kuritegevuse vastu. ja korruptsiooni osas ärgem alahinnakem, mida on tehtud Euroopa Liidus ja mida tehakse praegu, võtkem tõsiselt äh, ra-, rakendamaks neid süsteeme, mida teie olete pakkunud välja, EPPO, informantide süsteem, uus äh, rahapesuvastane raamistik, tõsi on, et see ei ole täiuslik, aga järgmistel nädalatel tuleme juba teatisega teie juurde, mis puudutab äh, rahapesuvastase raamistiku nõrkusi ja tugevusi ja võimalusi selle tugevdamiseks. ja juba tegin viite, et me võtame väga tõsiselt äh, ka teie üleskutset, et vaja on paremat äh, pilti sellest, mida korruptsiooni vastu liikmesriigi tasandil on tehtud. nii et meil oleks äh, ka õigusriigi küsimuses äh, parem äh, raamistik. see oleks väga tähtis. suur aitäh teie toetuse eest ja mõtete eest. suur tänu ja nüüd Europol, härra Etner, pingutage, andke endast parim, võtke kokku nii hästi kui saab. suur tänu teile, esimees. ma võtan kõik need küsimused ette mis puudutavad äh, krüptorahasid ja küberkuritegevust, äh, liikmed siin küsisid. ma arvan, et see on tüüpiline näide ja tahaksin siin viidata ka härra Onidile, et te näete küberkuritegevuse vallas, et kuritegevus leiab aset äh, internetis ja karjuv vajadus on lisaks liikmesriikide jõupingutustele ka Euroopa lähenemist või rahvusvahelist lähenemist, mis tähendab, et Europol ja Eurojust töötavad koos eh, ning samuti EU-LISA tegevus. miks? kõik organiseeritud kuritegevuse liigid, eh, need on kõik ka internetis olemas aga erisus on selles, et vahel on isegi väga raske tuvastada, kus kohas täpselt see äh, alge on kuritegelikul tegevusel. tõendite kogumine on äh, ka palju suurem väljakutse, kui see päris äh, elus on. ja e-tõenditest oli juba juttu ning äh, internetiteenuspakkujatega suurem koostöö, nii et oleks võimalik äh, ka tõendite jätkutegevusi ette võtta, äh, kui äh, uurida välja IP-aadress ja nii edasi. Europoli jaoks on äh, veelgi suurem väljakutse ja õiguskaitseorganite jaoks liikmesriikides see, vajalik on krüpteeritud IT-vahendite dekrüpteerimine see on oluline sellepärast, et tehnilisest aspektist juba on vaja uusi skripte, uusi äh, vahendeid ja selle jaoks omakorda on vaja äh, ka äh, tarkvara. Äh, Itaalias just loomegi praegu selliseid võimalusi ning me näeme, et liikmesriigid on pööranud, pöördunud Europoli poole, paludes abi nendes küsimustes uurijate puhul on ka tegemist hoopis teise profiiliga. selge, et küberkuritegevuse uurimiseks on vaja olla IT-ekspert, on vaja teatud uurijate profiili, kellel on ka oskused ja võimed eh, uurida neid küsimusi. ja sellepärast on eh, Euroopa küberkuritegevuse vastu võitlemise keskuse eh, Europol kutsunud kokku, tegemist on äh, ekspertidega, kes suudavad äh, selliste küsimustega tegeleda. ja mida Europol teeb krüptorahaga? Äh, olukorra hindamine oli üks esimene aspekt ja äh, mõned nädalad tagasi toimus meil kolmesaja viiekümne eksperdiga Euroopast konverents ning küberkuritegevuse vastu võitlemise keskus tõigi kokku selle sündmuse selle jaoks, et vastata nendele küsimustele, et kui te lähete internetti ja ja kui pimeveebi lähete, siis äh, see info, mis sealt võetakse, on vaja uurimispõhjustel äh, äh, sealt võtta. siis krüptorahade kohta. mõned kuud tagasi oli meil Ühendkuningriikide, Ühendkuningriigi Hollandi ja Europoliga krüptoraha varguse uurimine see on ka üks uus äh, võimalus, äh, inimesed kasutavad Bitcoini internetist äh, ja me uurisime seal rühmitust, kus oli tegutsenud nelja tuhande ohvri vastu, kus läbi URL-i kopeerimise oli võimalik kurjategijatelt varastada krüptoraha ohvritelt ja seda on võimalik teha kõike väga lihtsalt ka internetis. ja viimane asi, mida ma tahtsin mainida, on see, et küberkuritegevuse uurimise viimane raske tõke on äh, järgnev. eelmisel nädalal Saksamaal organiseeriti ekspert, ekstremismi, vihakõne äh, ja äh, nendega seonduv teemade konverents ning seal ka mainiti, et üks asi tagamaks seda, et internet ei ole politseist vaba piirkond, on see, et tuleb tunnustada, et politseil ei ole praegusel hetkel samu ressursse internetis äh, võrreldes organiseeritud kuritegevuse või igapäevase kuritegevuse äh, uurimiseks äh, reaalelus. nii et tundub olla, olevat vajalik ka investeerida rohkem ja seda toetab ka Europol, aitäh. Uh, aitäh, härra Meie Kabri ja ma palun teil samuti eh, pidada kinni ajakavast. aitäh! väike märkus veel kõigepealt, eh, ma tegelikult olin hämmingus, et mõned eh, saadikud leidsid, et organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust ei võeta tõsiselt. kohtupraktika vähemalt Eurojustis räägib teist juttu. umbes kaks tuhat juhtumit oli meil, mida uuriti Eh, organiseeritud kuritegevusega seoses, need olid tõsised eh, uurimised, nii et mina omalt poolt ei saa kinnitada, et seda ei võetaks tõsiselt, aga eh, tahan kõigepealt vastata küsimusele, mis puudutas kohtualast koostööd ja, ja Euroopa Kohtu otsuste vaidlustamist. on tõsi, et vastastikune koostöö vajab vastastikust tunnustamist äh, Euroopa vahistamismäärus eh, ja nii edasi. ma ütleksin, et kunagi pimedat usaldust ei ole olnud, alati õiguslikus instrumendis viidatakse põhiõigustele. ja ma arvan, et see on väga oluline, kuna eh, kohus alati viitab hartale selleks, et tagada see, et põhiõigustest peetaks kinni ja praeguseni on see muutnud koostöö veidi keerukamaks, aga on võimalik kohtuvõimude vahel koostööd teha, et küsimusi lahendada, kui see puudutab näiteks vangistustingimusi. see on muutnud meie tööd veidi keerukamaks, aga ei ole öeldud, et see, mis kohtus leitakse, ei pea jõudma konkreetse selle uurimiseni ja sellel, ja sellel peab olema, sellel peab olema otsene seos selle kohtuasjaga. kui äh, vahistamismääruses väljastamisest keeldutakse näiteks või siis eh, tahetakse eh, oma kodakondsusega isikud tuua oma eh, kinnipidamisasutusse, kuna kinnipid-, kinnipidamistingimused on erinevad, siis jah, see kõik on võimalik, aga, ehm, aga sellel on erinevad mõjud. mis puudutab süüdistatavate õigusi, süüaluste õigusi eh, kriminaalasjades. mina isiklikult leian, et need eh, teemad on väga olulised Euroopa Liidus. Eh, et tuleb õigusriigi põhimõtte järgimist austada, kui luua Euroopa ühtne süsteem, nii-öelda menetluskoodeks, siis on tegu tohutu ettevõtmisega. olen näinud selle tekitatavat nii-öelda kahju seoses äh, müügikoodeksi, koodeksiga, mis äh, kolinal läbi kukkus pärast aastatepikkusi ettevalmistusi ja arutelusid. Äh, lõppude lõpuks lihtsalt võeti vastu kaks direktiivi küsimus minu jaoks seisneb selles, kas tegu on pigem akadeemilise huviga või siis on selle järele otsene vajadus või oleks võimalik võib-olla koordineerimismehhanismiga seda asendada, mida minu asutus ka pakub, kuna menetluse eeskirjad ja protseduurilised eeskirjad võivad olla liikmesriikides erinevad, ajalooliselt on neil erinevad kogemused, mida võetakse arvesse ja selle kõige täielik ühtlustamine, ma isiklikult et äh, arvan, et äh, see on pikk ettevõtmine, mis vähemalt äh, lühi- ja keskpikas ähm, perspektiivis ei anna tulemusi, nii et kui me räägime koostööst, siis ma arvan, et selline koostöö on, nagu praegu toimib, on tegelikult tõhusam. aitäh, nüüd proua Koveši. Te saate nüüd võtta sõna, et reageerida nendele endale esitatud küsimustele, eh, kommentaaridele, aga ka tõstatatud muredele, mis eh, inimestel seostuvad teie esindatava ametiga. aitäh minule esitatud küsimused puudutasid Euroopa prokuratuuri volituste laiendamist, kas peaks uurima ka rahapesu, organiseeritud kuritegevust ja terrorismi. on väga keeruline anda siin praegu objektiivset vastust, kuna Euroopa prokuratuur ei ole oma tegevusega veel alustanud. ma arvan, et praegu on liiga vara anda väga selget või väga objektiivset vastust, aga natuke nüüd konkreetsemaks minnes, ma eeldan, et tegevusega alustame järgmisel aastal. kakskümmend üheksa personaliliiget on meil ja üle poole nendest on eh, haldustugi, administratiivtugi, IT eh, ja tõenäoliselt alustame vaid mõne operatiivtöötajaga, kes registreerivad ja analüüsivad eh, kõiki neid juhtumeid, mis meile suunatakse. alustasin juba eelhinnanguga eelneva praktika kohta, saatsin eh, justiitsministritele kirjad ja üritan aru saada, kui suurt hulka, eh, kui suure hulga taotlusi me saame järgmisel aastal või siis tegevust alustades. ja minu esialgne hinnang on see, et me saame enam kui eh, tuhat juhtumit, mis eh, meile suunatakse, nii et peame üle tuhande kohtuse või juhtumiga eh, tegelema vaid nelja operatiivtöötajaga, nii et väga keeruline on öelda, et me tahame oma, oma vastutusala laiendada, aga arutelu seoses selle vastutusalaga ei ole seotud mitte ainult meie ressurssidega, praegu peame me rääkima või räägime sellisest asutusest, mis uurib kuritegusid, meil on kakskümmend kaks erinevat ähm, seadustikku ja meie kohustuseks on üritada ühtlustada neid erinevaid kohtusüsteeme nii Euroopa prokuratuuri siseselt kui ka vastavuses Euroopa Kohtu otsustega. ja kolmas äh, küsimus, millele on liiga vara vastata, on see, et ähm, või siis vastus sellele on see, et eh, praegu on võimalik, et tekib olukordi, eh, kus eh, on seos pettuse ja terrorismi vahel, aga kui me tahame ka terrorismiga tegeleda, siis on meil vaja selleks eraldi prokuröri. ja lisaks sellele on meil vaja ka üksuse tuge politseiametnikelt, väga keeruline on uurida terrorismi, kui meile ei osuta tuge Eh, politseiametnik. nii et ma arvan, et seda arutelu võib pidada. Eh, võib-olla aga kui me oleme seda arutelu alustanud, eh, saan teile anda objektiivse ja selgema vastuse. teine küsimus, mis mulle esitati või veel üks küsimus, mis mulle esitati, puudutas Euroopa fondide kasutamist ja muid kuritegusid. jah, saame seda uurida kahekümne teises artiklis eh, Euroopa Prokuratuuri määrusest on välja toodud, millised eh, on eeskirjad, mille kohaselt me uurime ka korruptsiooni, rahapesu, organiseeritud kuritegevusega seotud juhtumeid ja ka meie sise-eeskirjades kehtestame me objektiivsed kriteeriumid, eh, kriteeriumid, mis põhinevad Euroopa Prokuratuuri määrusel. siis see küsimus, mis seost seotus eh, fondidega, sellega, kuidas fonde kasutatakse. Eh, väga keeruline on praegu hinnata, meie vastutame eh, kuritegevuse uurimise eest. meil on raske hinnata, kuidas raha täpselt kasutatakse, meie ülesanne on uurimised läbi viia ja kahju sisse nõuda. aga kaudselt et võime me pakkuda ka analüüsi, võime statistikat eh, väljastada, saame, eh, saame ise läbi viia analüüse peamiste tüüpide, kuritegevustüüpide kohta ja selle põhjal on võimalik võtta ennetavaid meetmeid. ja lisaks sellele esitati küsimusi, mis seostusid eh, rahapesuvastase direktiiviga, kuidas seda rakendatakse liikmesriikides, mida meie saame teha, paraku meil prokuratuuris ei ole vahendeid selleks, et sundida liikmesriike seda direktiivi rakendama kuidagi paremini. üritame liikmesriikidega praegu arutelusid pidada selleks, et aru saada, kuidas eh, direktiivi rakendatakse PIF direktiivi, kuna tegu on peamise ühe, ühe alustalaga ka meie töös. siis esitati mulle veel küsimus seose kohta Euroopa erinevate fondide ja meie Euroopa prokuratuuri tegevuse vahel. see ei puuduta ka nii palju meid, vaid pigem on see poliitiline küsimus, mina olen ainult peaprokuröri ja ei saa sellele vastata, aitäh aitäh, nüüd professor Savona, palun. veel üks, eh, kõigepealt eh, lühike kommentaar. Eh, aeg läheb väga kiiresti organiseeritud kuritegevuse uurimisel, oluline on dünaamikat jälgida ja ma arvan, et sellel komisjonil on võimekus järgmisel korral tegeleda nende muutustega või kuulda, mis on muutunud palju äh, materjale on väljastatud äh, äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi raames näiteks, palju uurimusi on läbi viidud ja selle raames on oluline selgitada seda, neid küsimusi ja mõista neid ja võtta vastu poliitikameetmeid vastavalt. neli aastat tagasi oli olukord teistsugune, kui me rahapesuvastase direktiivi number viis eh, tegevusest, eh, seonduvast tegevusest räägime, siis me näeme, et väga kiiresti võetakse vastu uusi direktiive selles valdkonnas, kuna see valdkond areneb väga kiiresti, aitäh! aitäh! meie arvamuste vahetus oli väga põnev kindlasti jõuame praegu sellega lõpule, kuna meil on veel teine voor meie paneelarutelus. nii et kui lubate, siis läheme kohe eh, ilma viivituseta edasi teise poole juurde. meil on ka külalisesinejad, kes selgitavad meile oma tegevust ja keskendume praegu vajadusele edendada piiriülest koostööd Eh, piiriülese või eh, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu võitlemisel. ja meil on hea meel tervitada siin härra Ivan Keševit, eh, kes on Bulgaaria Vabariigi peaprokuröri asetäitja. ma saan aru, et ta nimetati äsja ametisse. nii et me täname teid, et te täna siin olete. siis räägib meile härra Federico Gaffiero Derao kes on riiklik maffiavastane, terrorismivastane prokurör Itaalias. ja siis kuuleme veel, on see härra või proua, mõtleb kõneleja. proua, proua Ulrike Paul Saksa riiklikust advokatuurist ja seejärel saab sõna härra Andrei Tšurkanu äh, Rumeenia aktivist ja kodanikuühiskonna esindaja. tema räägib meile samuti oma seisukohtadest. nii et eh, anname neile sõna, ma soovitan neile kõige paremal viisil ära kasutada endale määratud aega, nii et kümme minutit, palun, et te peaksite sellest kinni, selleks et meil oleks võimalik ka arutelu pidada pärast. kõigepealt härra Kešev Bulgaaria Vabariigi peaprokuröri asetäitja, palun. austatud juhataja, libe komisjonis, head saadikud, austatud saadikud, austatud Euroopa peaprokurör head kolleegid ja külalised, ma kõigepealt tänan teid selle võimaluse eest osaleda sellel kuulamisel, mille korraldas libe komisjon Euroopa Parlamendis. pean ütlema, et seda kutset nägin ma tunnustusena Bulgaaria jõupingutustele ja tõhusale tööle selleks, et, et koostöömehhanismi rakendada organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastases töös. seitseteist keskse tähtsusega soovitust eh, täielikult rakendatud, mille komisjon eh, esitas eh, korruptsiooni, korruptsiooni ja ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus on väga oluline ja see on ka ajakohane teema, võttes arvesse meie maailma hetkeseisu, globaliseerumist ja rahvusvaheliste kaubandussuhete arengut. ja samuti võttes arvesse Euroopa peaprok-, Euroopa prokuratuuri tegevust eh, kriminaal- õiguse seisukohast peame tegelema uimastikaubandus, relva, relvadega kaubitsemine, inimkaubandus. Nende kõikide vastu võitlemine on suur väljakutse mitte ainult politseile, aga ka õiguskaitseasutustele, muudele. me peame tugevdama suurendama tõhusust äh, selles töös, kui me parandame äh, teabevahetust, äh, vastastikust tunnustamist uurimisfaasis ja tõendite osas teabe vahetamist. õiguskindlus on oluline, peame selle tagama oma kodanikele, tuleb tagada tõhus toimimine meie kriminaalõigussüsteemides, eh, ühised otsused eh, peavad tagama ka ühesuguse kaitse kõikidele eh, ohvritele. Bulgaaria on üks nendest seitsmest riigist, kes algatasid Euroopa uurimismääruse kasutamise direktiivi kriminaalküsimustes, kriminaalasjades. see kõik põhineb vastastikusel tunnustamisel, järgides eh, rahvusvahelise koostöö põhimõtteid, ette on nähtud ajalimiidid ja piiratud aeg on ette nähtud ka tagasilükkamiseks, taotluse tagasilükkamiseks me aktiivselt toetasime seda õigusandlikku paketti, mis, kuhu hulka kuulus ka Euroopa prokuratuuri loomine ja Eurojusti loomine. ühtsed uurimismeeskonnad, mil, mida koordine-, mille tööd koordineerib Eurojust, on tõhusad, tõhusad vahendid ja Eurojusti andmete kohaselt olid äh, projekt Palm ja Liidam, madalmaad äh, Belgia ja Bulgaaria äh, osalusel. Need olid hea tava näideteks inimkaubitsemise ja rahapesuvastases võitluses, Europoli kaudu koostöö tegemine ja aktiivne osalemine koordineerimises Eurojusti poolt aitasid kaasa sellele, et enam kui kümme ühist toimingut viidi läbi meie peaprokuratuur tegeles sellega, Šveits, Norra, Prantsusmaa, Ühendkuningriik ja Põhja-Iirimaa olid eh, need piirkonnad, kus vastavad esindajad samuti eh, sellega tegelesid. esimene tegevus Euroopa Liidus eh, seoses reguleerimata raha ülekannetega. selles osas tehti edusamme, ka Halifaxi operatsioon kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli samuti edukas ja see tegevus ja see operatsioon eh, sai võimalikuks tänu Bulgaaria, Belgia, eh, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Madalmaade ühismeeskonna tööle. peaprokuröri töö Euroopas on äh, selline, kus on vaja jagada häid tavasid, õiguslikke ja seadusandlikke algatusi arutatakse. juba on võetud vastu äh, vastavad õigusaktid, äh, Bulgaaria prokuratuur, riigiprokuratuur kasutab ka seda võimalust, et teha koostööd vastavate pädevate asutustega Euroopa Liidu siseselt ja ka väljaspool seda kõige tõhusamad koostööinstrumendid ja selline instrument, mis lihtsustab eh, meie koostööd seoses tõendite kogumisega, on eh, otsene kontakt meie erinevate õiguskaitseasutuste ja kohtuasutustega. piiriülene koostöö kuritegevuse vastases võitluses saab seeläbi efektiivsemaks. Bulgaaria eh, peaprokuratuur eh, on sõlminud erinevad kahepoolsed kokkulepped ka näiteks Türgi, Montenegro, Serbia, Põhja-Makedooniaga ehk siis riikidega väljaspool Euroopa Liitu ja me edendame sedasama eh, tööd ka järgnevatel aastatel Euroopa Parlament ja nõukogu tegelevad ennetamise, tuvastamise, süüdistuse esitamisega, eh, kuritegude ja kriminaalasjade puhul eh, tehakse rohkem tööd ka teabevahetuse nimel eh, pangandusinstitutsioonides, see võimaldab ka kuritegelike varade õigeaegse külmutamise ja nende konfiskeerimise. suur tänu veel kord selle võimaluse eest teile tutvustada meie seisukohta Bulgaaria peaprokuratuurist ja selle eest, et saime selgitada piiriülest tegevust korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. ma loodan, et meie arutelud Eh, ameti esindajate vahel edendavad veelgi meie tööd, aitäh! aitäh, nüüd saab sõna härra Cafiero de Rao, kes on antiterrorismi vastase võitluse esindaja Itaalias. ma vaatan teid praegu nende kaamerate vahendusel, jah, vabandan, et me üksteist ei näe, aga kui nüüd tehakse siia väike lõhe, siis on meil ka ikkagi pilk, kontakt olemas. niisiis jah, aitäh. suur tänu. tahaksin tänada ka komisjoni selle kuulamise korraldamise eest. alustuseks tahaksin rõhutada seda, et organiseeritud kuritegevus see, millega Itaalia justiitsasutused silmitsi seisavad, on sellised maffia tüüpi Cosa Nostra, Cosa Nora. tegemist on organisatsioonidega, mis said alguse Lõuna-Itaaliast, aga siis liit-, liikusid edasi Itaalia keskosasse, ka Põhja-Itaaliasse ja nüüd on oma kombitsat suutnud ajada ka teistesse piirkondadesse Itaalia maffiat ei piira ükski piir. Nad on kohal kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja kogu maailmas. Nad tegelevad uimasti salakaubaveoga, see on nende peamine tegevusvaldkond ja niimoodi nad kasvatavad oma rikkust. aga nad sala kauba vedamiseks kasutavad Antwerpeni, Rotterdami ja teisi sadamaid, Itaalia rannikut, Hispaania rannikut, vabandust, nad on kohal ka Prantsusmaal, Albaanias, tegelikult igal pool, ka Kanadas näiteks on neil vähemalt viis kontorit nii-öelda. Neil on harukontorid ka Ameerika Ühendriikides ning nad on esindatud ka Lõuna- ja Kesk-Ameerikas. tegemist on väga rikaste, väga hästi üles ehitatud organisatsioonidega, kelle käive ebaseadusliku tegevuse kaudu on ligi kolmkümmend miljardit eurot aastas ning te võite ainult ette kujutada, milline mõju on nende tegevusel aga tegemist ei ole organisatsioonidega, kes äh, tegelevad ainult kuritegevusega, neil on ka majanduslik äh, tegevus, nad äh, käivitavad ettevõtteid, aktsiaseltse, laenavad raha ja niimoodi on seotud ka seadusliku majandusega ja teistel juhtudel loovad nad asutavad nad erinevaid ettevõtteid, millel on üsna kõrge profiil. seega tegemist on inimestega, kes kasutavad ebaseaduslikku raha, aga nad on tegevad ka poliitikas. Nad on sageli väga kvalifitseeritud spetsialistid, põllumajandusspetsialistid teevad ekspertidega koostööd, insenerid ja nii edasi. seega me seisame silmitsi selliste maffia tüüpi organisatsioonidega, arvestades nende tugevust, on oluline märkida, et me peame kasutama võimalusi, millega Itaalial on pikaajaline kogemus. tegemist on organisatsioonidega, kes suudavad investeerida tohutuid summasid, aga kui nad Euroopas tegutsevad, siis kaasavad nad isikuid, kes ostavad baare, restorane, muid seaduslikke ärisid ja peidavad oma ebaseaduslikku tegevust nende seaduslike äride varju. aga nad kasutavad muidugi vajadusel ka vägivalda. Nad ei Nad võivad lihtsalt öelda, et meie oleme Kalaabriast pärit ja partnerid saavad kohe aru, mida nad sellega öelda tahavad, aga nad teevad seda ainult siis, kui vajalik. see on see meetod, mida meie maffia välismaal kasutab. eriti Tangeta, mis on hetkel Euroopas äh, kõige mõjukam organisatsioon. ma arvan, et seetõttu peab äh, libekomisjon otsustama, kas on vaja lähtuda sellest äh, vaikimise koodeksist. meie oleme põhjalikult analüüsinud nende organisatsioonide tegevust ning nüüd on ka tuvastatud selline vaikiv maffia ehk siis maffia, mis soovib inimesi hirmutada, kasutades selleks ainult üksikuid sõnu, tõin näite selle kohta enne. seega, kui selline tegevus klassifitseeritakse ümber kuriteoks, siis on see oluline, ei kasutata tegelikult vägivalda, vaid ainult hirmutamist ja kohati kaudset ähvardamist ja sellist tüüpi tegevust ei peetaks kuriteoks siiani. mitmed isikud on olnud seotud organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega, proua Kenichi isa näiteks, ähm, Giovanni Falconi, on erinevaid kohtunikke, mõned ei ole paraku enam meiega. ning oluline oleks ka selline tegevus kuriteona defineerides, see on ainukene võimalus, kuidas maffia vastu võidelda, tuleb välja tuua ka seosed poliitika ja maffia vahel, sellepärast et maffia kasutab äh, ähvardamist, et inimesi veenda ja siis nad veenavad inimesi ka selle kaudu, kuidas inimesed valivad. Saksamaal ja Hollandis, Belgias on läbi viidud väga edukaid operatsioone selleks, et võidelda maffia vastu, sest paljudes riikides need organisatsioonid on asutanud ettevõtteid, luuakse valearveid, et ebaseaduslikult palgatakse töötajaid, me teame, kuidas see käib, me teame neist nii palju, et on, oleme suutnud ka arreteerimisi läbi viia, aga me veel ei tea, kui hästi on maffia seotud omavahel, erinevate institutsioonidega, kuidas nad suudavad valimisi mõjutada, aga me teame, et neil on oma mõju. Nad suudavad ennast väga varjatult organiseerida. Neid ei ole näha, me ei tea, kes nad on ja ainult sellised süvauurimised võimaldavad meil aru saada, kus nad on. meil on uurimismeeskonnad peaaegu kõikides Euroopa Liidu riikides, et äh, seda tüüpi kuritegevuse vastu võidelda ma olen nüüd vist rääkinud juba seitse minutit, aga ma tahaksin ühest aspektist veel rääkida, lähengi selle teise teema juurde ja see on seotud uute tehnoloogiatega. globaliseerumine, uute maksesüsteemide sünd, Bitcoin, aga ka muud virtuaalvaluutad. siin peab Euroopa tegutsema, sest jah meil on viies Euroopa direktiiv krüptovaluuta osas, mis käsitleb muuhulgas plokiahelat, aga see ei võimalda meil teha järelevalvet ega kontrollida, kust need finantsvood pärinevad, seega väga oluline aspekt on puudu me teame, mis on need summad, kes on kliendid plokiahela puhul, aga seal ei tule välja, mis on selle tehingu põhjus ja seda meil on tegelikult vaja teada. pangandussüsteem, finantssüsteem nemad juhivad tähelepanu, et tegemist on kahtlaste tehingutega, aga nende uute veebipõhiste valuutade puhul ei ole mingit põhjalikku kontrolli, mida veel tehakse ja seda tuleks teha. meie oleme koostanud tabeli, mis hõlmab nii politseijõude kui muid ja mõte on selles, kuidas täpselt oleks võimalik seda kõike seirata. me peame tuvastama kahtlased tehingud sest need tehingud näitavad meile, kus toimub korruptsioon ja rahapesu. ja siis muidugi tuleb läbi viia kontrollid, mida teevad finantsasutused ja pangad. ning nende kahtlaste tehingute kaudu meie rahapesu andmebüroo saab ka infot meil on üle saja tuhande märgistatud tehingu igal aastal. Neid võrreldakse erinevate andmebaasidega, kus on meeletult infot, sellepärast et need on käigus olnud juba üheksakümne teisest aastast alates ja selle analüüsi tulemusega me näeme ka tulemusi. viissada seitsekümmend kaks positiivset otsust koostöö maffia või terrorismi vallas, see info edastatakse ametivõimudele, ligi üksteist tuhat kohtukaasust. ja seal on küsimuse all siis kas rahapesu või korruptsioonijuhtim-, juhtumid. üks teema veel. rahapesu andmebürood ei ole kõik ühetaolised ja sellele tahaksin ka tähelepanu juhtida, kui tegeletakse ainult pangandussüsteemiga, see tähendab, et pangad kontrollivad iseennast, aga kui on rahapesu andmebüroo, kus on esindatud ka politsei ja justiitsvõimu esindajad, siis on tegemist multidistsiplinaarse lähenemisega ning suudetakse paremini kontrollida seda, mis toimub. Neid aspekte tuleb põhjalikumalt käsitleda, meil on vaja suuremat harmoneeritust ja tuleb tõesti tegeleda rahapesu andmebüroodega, nende tegevust vaadata, sellepärast et need üksused vahetavad infot ja selle infovahetuse kaudu saab võidelda finantskuritegude vastu ja seda infot ju peavad saama ka justiits- ja politseivaldkonna esindajad, kes on osa sellest ahelast. ja veel üks teema, digiandmed, mis on minu arvates ka võtmetähtsusega. nüüd on meil 5G tehnoloogia, tehisintellekt ja seetõttu on oluline, et Euroopa analüüsiks neid uusi tehnoloogiaid sellepärast et see loob organiseeritud kuritegevusele meeletult võimalusi, uusi turge, uusi maksevõimalusi, seda kõike tuleb väga tähelepanelikult kontrollida, ma kohe lõpetan, aga ma paluksin, et komisjon siinkohal sekkuks, sest digiandmetele peab olema tagatud ligipääs kõikidel Euroopa justiitsasutustel sõltuvalt sellest, kus finantskuritegusid uuritakse või rahapesu, oli juba määruse eelnõu sel teemal, sellega tuleb edasi minna, kõigil peab olema võimalus nendele andmetele ligi pääseda, sellepärast et kui ühel justiitsasutusel on see võimalus, aga teistel mitte, siis see ei ole kooskõlas sellega, et meil oleks üks ühine õigusruum, sest kui see õigusruum üldse eksisteerida saab, on meil vaja, et kõigil oleks see ligipääs ja teiseks on väga oluline ka teha koostööd Albaania justiitsvõimuga kui me räägime rahvusvahelisest koostööst, väga oluline on teha tihedat koostööd ka Aafrika riikidega, eelkõige Nigeeriaga. Itaalia on nüüd alustanud väga tihedat koostööd Nigeeria kohtutega me vahetame nendega infot reaalajas. mis tähendab, et me saame tõsiste kuritegude puhul selle info koheselt. väga oluline on teha koostööd teiste riikide justiitsasutustega, eriti nende riikidega, kus kurjategijad pärit on. ma vabandan, et nii pikalt kõnelesin, aga tõesti tahtsin kogu võimalus, kõiki võimalusi ära kasutada. tõepoolest, te rääkisite viis minutit kauem, aga suur tänu selle kire eest, mis tuli selgelt välja teie ettekandest. see oli ka väga-väga huvitav. huvitav oli kuulda Itaalia kogemusi, teie kogemusi prokurörina ja mida te olete teinud võitlemaks Cosa Nostra, Drangheta ja teiste rühmituste rühmitustega. Te tõesti võitlete igat tüüpi maffiaorganisatsioonide vastu, aga Gomorra ja teised ei ole enam ainult oma iseloomult Itaalia omapärane, nad on nüüd igal pool, seega kõik peavad sellega võitlema, mitte ainult Itaalia. Läheme edasi nüüd saab sõna Ulrike Paul, kes on Saksamaa advokatuuri asepresident, palun. Zunächst für die Möglichkeit, diese wichtigen Themen auch aus Anwalt-. suur tänu ma tahaksin äh, neid teemasid täna valgustada ka väga olulisest äh, vaatenurgast ja loodetavasti saan seda teha samasuguse kirega nagu mu eelkõneleja. eelmistelt kõnelejatelt me juba kuulsime, et äh, kuritegevus ei lõpe mitte riigipiiridega ja organiseeritud kuritegevus on äh, piirideülene, ükskõik, äh, kas me räägime siin näiteks rahapesust, raha reisib mööda maailma ja suundub maksuparadiisidesse ning sealt edasi on juba väga raske midagi ette võtta. siis on veel riigipiiride ülene tegevus ning riigid ei saa üldse äh, siia sekkuda väga hästi. ainuke võimalus sellele vastu seista on äh, tugevam koostöö äh,, mis on siis õiguskaitseorganite vahel. Euroopas on vaja oluliste osaliste tugevamat koostööd. see on number üks selleks, et kor-, organiseeritud kuritegevuse vastu tõhusalt võidelda seetõttu ei tohi niimoodi olla, et äh, õiguskuulelikud õigusvalvsad äh, inimesed ja kodanikud on kuidagi halvemal positsioonil kui äh, need, kes reegleid rikkuma hakkavad. see on juba liikmesriikide maksusüsteemidesse põlistatud. siin on loomulikult vaja toetust ja abi, sellepärast et nii on ainult võimalik neid tegevusi peatada. aga kui õiguskaitseorganid peavad tegelema piirideüleselt äh, nende küsimustega, neil peab olema siis rohkem pädevusi, aga sealt edasi tuleb ka inimõigusi äh, silmas pidada niimoodi, et äh, on võimalik osalisi oluliselt kaitsta. Euroopa Liidu liikmesriikide koostöö karistusasjades tuleb vastastikusel tunnustamise baasil, mille aluseks on jällegi üksteise usalduspõhimõte ja selline usaldus võib olla olemas ainult siis, kui on võrreldavad äh, alguspunktid ja de facto on praegusel hetkel juba siin raskusi. Äh, ning me teame, et äh, rahvusvaheline, vabandust, Euroopa kohus ei saa, otsuse tõttu ei saa vahistus, vahistamismäärust äh, anda välja ja väljaandmist inimese puhul, keda ebainimlik või tema õigusi riivav äh, kohtlemine aset leiab teises riigis. Euroopa vahistamismäärus ei ole äh, põhiõiguste äh, alusel välja antav, see idee töötati välja niimoodi, et karistatavat ei saa saata liikmesriiki, kus ebainimlik või õigusi riivav äh, ähm, menetlemine aset leiab. seda on vaja aga väga kiiresti muuta, sellepärast et äh, see äh, on oluline, arvestades äh, karistusmenetlikke standardeid äh, liikmesriikides, ei ole ühtseid äh, minimaalseid standardeid, on üldised klauslid, aga reaalsus räägib täna mitmetes liikmesriikides seda keelt, et olukord on hoopis teistsugune. eriti on just praegu siduvate reeglite puudus ei ole võimalik äh, välistada seda, et süüdistatavat äh, sama kuriteo pärast äh, menetlused käiksid mitmes liikmesriigis, et toodaks kohtupinki mitmes liikmesriigis, see aga ei, seda ei tohiks üldse olla. Euroopa Liidu instrumentidega üheskoos on mitmeid probleeme tuvastatud, mis on rohkem kui ühe riigi kaasatusega praegusel hetkel, ning äh, on seetõttu äh, süüdistatavate kann-, äh, kahjuks. näiteks kaitsevõimaluste piiramine läbi keelebarjääri, näiteks sattutada autoõnnetusse välismaal, kus mõni ohvritest hukkub, on teilt võimalik vahe, vahistada, eeluurimisvanglasse viia ning igavikku kestab see, kuni see süüdistatav saab informatsiooni äh, või isegi äh, saab teada, milles ta täpselt süüdistatakse oma keeles. ja sellest sõltumatult äh, võib väga kaua aega võtta, kuni kaitsja saabub. ka Euroopa prokuröri ameti loomisega äh, jäeti siin kõrvale ühtne nii nagu näeb ette artikkel kaheksakümmend kuus lõige kaks või miinimumstandard Euroopa tasandil menetlust äh, on äh, läbi viid-, menetlust viiakse läbi liikumis, liikmesriikide õiguse alusel ja meie arust on see suur möödalaskmine, sellepärast et põhiõiguste sõltumatu äh, Äh, kontroll peab aset leidma. Äh, standardid liikmesriigid äh, niimoodi võetakse ette ja need peaks rohkem harmoneerima ka Euroopa tasandil. siis ka piiriüleste uurimistegevuste puudujääk on siin, siin on Euroopa Liidu menetlusmäärus mis võimalik, võimaldab lihtsalt valida ühest või teisest süsteemist paremad äh, võimalused, äh, olenevalt sellest, äh, kus riigis menetlust läbi viiakse või peaks viidama. eriti peaks kritiseerima seda, et siin ei ole nähtud ette süüdistataval võimalust teavitatud saama süüdistuse kehtest-, kehtetuks muutmiseks ning äh, siin on kindlasti vaja menetluse osas äh, midagi ette võtta, muidu äh, on ka mitmete kõne all olevate teemade puhul see probleem, et piiriülest uurimistegevust sellisel kujul üldse läbi viia ei saagi. kuna Euroopa õiguskaitseorganid vajavad uurimismenetlustes äh, rohkem Euroopa üleseid võimalusi, äh, sellepärast et vastaspool on aina rahvusvahelisem, sellest ei ole aga räägitud. ja kindlasti süüdistatavate ja kaitsvat, kaitstavate vahel peab olema äh, ühtsed tööriistad, mida kasutada menetluses samuti korruptsioonivastuses võitluses peab olema ka sõltumatus ning äh, usaldus. usaldus on iga äh, kaitsja äh, väga oluline aspekt äh,. mitte ainult ei ole see õigus, vaid kohustus kaitsja ja tema kliendi vahel peab olema äh, usaldussuhe ja sellest, äh, seda peab respekteerima ja sellest kinni pidama. minu kokkuvõte on see, et piiriülene korruptsioon ja kuritegevus äh, ja sellega võitlemine on oluline riikidele ja kodanikele, aga äh, see ei tohi käia süüdistatava õiguste arvelt. uute Euroopa instrumentide sisseviimine äh, ei tohi olla asi, mis on kivisse raiutud. Äh, süüdistatava kaitseks on vaja ühtseid standardeid, aga praegu olemasolevate suurte erisuste tõttu ei tohi harmoneerumine viia see, et äh, minnakse lihtsalt absoluutsete miinimumstandarditeni. põhiõiguste kaitse peab olema äh, selleks latiks, mille järgi rivistatakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas põlistatud õigused ning see peab kogu Euroopa Liidus rakendatama. ainult niimoodi on võimalik tõhusalt õiguskaitseorganite tööd teha menetlus, menetluses, kui meil on tugevad õigusriigi põhimõtteid järgivad riigid, on ainult võimalik kuritegevusega niimoodi selle alguspunktist võidelda. suur aitäh selle panuse eest, kolleeg, see on meie debati ja arutelu jaoks väga oluline. ja nüüd viimasena saab sõna meie kolleeg, kes esineb vabakonna organisatsiooni Rumeeniast, Andrei Kutšinaru, palun, teil on sõna. suur aitäh, et andsite mulle võimaluse vabakonna organisatsiooni esindajana siin väljendada oma muresid, kuidas korruptsioon ja organisats-, organiseeritud kuritegevus mõjutab Rumeenia Äh, ühiskonda. olen uuriv reporter ja ka vabakonna äh, aktivist, kummaline jah, kombinatsioon, tean, aga mul on selline tunne, et kuna korruptsioon on täiesti uskumatud mõõtmeid võtnud meie riigis, siis ma pean äh, tegelema nende küsimustega, sellepärast et ma olen kirjutanud nendest inimestest, kes korrumpeerunud ametnike tõttu on kannatanud. kuna see puudutab ka tsiviilvabadusi ja siseasju äh,, ning äh, räägib niivõrd paljudest valdkondadest, tahan ma viia küsimuse kitsamale tasandile, rääkimata keskkonnakuritegevusest ja inimkaubitsemisest. räägin nendest juhtumitest, kuidas neid arutati või ei arutatud selles riigis, mis on äh, täiesti läbi äh, nii korrumpeerinud äh, rum-, Meenia on paraku Need äh, inimesed, kes palun siin saali nurgas äh, räägivad juttu, palun natuke vaiksemalt ja palun jätkake. nii paljud äh, raportid räägivad seksuaalsest laste kuritarvitamisest või inimkaubitsemisest, aga organi kauplemisest ei räägi mitte keegi. viimase seitsme aasta jooksul olen ma sellest kirjutanud palju, kus rumeenlaste organeid äh, on kaubitsetud nii Rumeenia riigi sees kui piiridest väljaspoole. Rumeenia äh, ohvrite arv on äh, märkimisväärne, aga äh, prokurör ei tegelenud huviga selle küsimusega ning tegelikult ei ole ka mingeid andmeid selle kohta saada. minu järeldus äh, baseerub sellele, et organiseeritud kuritegevuse vastase üksuse üksikute juhtumite puhul, kus eh, ülemüügi tõttu pandi üks eh, meditsiinimeeskond eh, trellide taha, ei ole rohkem keegi midagi teinud selles osas. me näeme, et inimkaubitsemine ning organite kaubitsemine kõrvuti Makedoonia, Albedoon, Albaania, Türgi, Venemaa ja teiste riikidega on tegelikult Rumeenia üks number üks riike selles nimekirjas Äh, ka Musta mere kaldal äh, on olnud äh, selliseid juhtumeid, kus doonor tuvastati, kes oli valmis oma organeid müüma pärast operatsiooni, osutus see ohver hoopis kurjategijaks, kes hakkas teisi ohvreid otsima organite müügiks. nii et nad ise said vahendajateks ning aktiivseteks võrgustikesse. ühtegi sellist võrgustikku aga Rumeenia ametivõimud ei äh, ole uurinud, ükskõik kas äh, müüakse ka surrogaatemadust lisaks näiteks neerudele või muudele siseorganitele. Äh, Rumeenias otsitakse vaeseid äh, naisi, kes oleksid valmis olema surrogaatemad kehavälise viljastamise läbi ja müüdakse nende beebid edasi. see on olnud väga kasumlik kurjategijatele ning ohvritel oli pikk ajalugu, seda ei uuritud ja pärast seda, kui minu uurimistulemused avaldati, mitte keegi ei püüdnud seda äh, õigusorganitest äh, uurida ja jõuda selle põhjani kui isegi mingisugune ametlik uurimine aset leiab, äh, juhtub midagi kummalist, süüdistused kaotatakse või juhtub midagi osapooltega oluline on see, et äh, üks juhtum äh, Rumeenia keskel, kus äh, kirurg võttis doonorina, doonoritelt neere ning opereeris välismaiseid kodanikke ning äh, see kirurg on väidetavalt seotud ka kõrgetel poliitilistel tasanditel äh, seotud isikutega. Äh, üks nendest doonoritest, kes oma raha kätte ei saanud, läks prokuröri juurde ja kaebas ning see pühiti lihtsalt vaiba alla, see juhtum, sellepärast et tol hetkel tahtis Rumeenia liituda Euroopa Liiduga kümme aastat hiljem selgus, et võrgustik on endiselt olemas ja eksisteerib ning äh, see inimene, kes äh, oma neeru oli kaotanud äh, sellisel moel, teda isegi, temaga ei võetud isegi uurimismenetluse käigus ühendust politseijõudude poolt, see näitab seda, et õiguskaitseorganid ei teinud oma tööd korralikult. ning kui nüüd laiemaks seda pilti venitada, siis Rumeenia on isegi olemas veebileht, kus inimesed ostavad ja vahendavad seal organeid seal on seitsesada kuuskümmend neli äh, pakkumist praegu koos telefoninumbrite ja muuga. ükski ametivõimude esindajatest ei ole seda midagi teinud selles osas, kuigi see on seadusega karistatav. Need äh, inimesed, kes vajavad äh, organidoonorlust, nõudlus on suurem kui pakkumine ja kui nõudlus on suurem kui pakkumine, siis juhtub ka mittelegaalseid asju. mõned inimesed surevad, teised aga jäävad ellu sellepärast, et neil on raha, et osta omale organeid seda äri juhivad kurjategijad ja äh, korrumpeerunud arstid, samas on tuhandeid inimesi, kes vajavad transplantatsiooni, et ellu jääda. ja seetõttu on õigustatud küsimus, et kas äh, on see korruptsioon või äh, sekkumine Rumeenia äh, riigi poolt või on see mingisugune segu nendest asjadest. Rumeenias nähakse ka, et äh, Äh, seksuaalse kuritarvitamise osas on äh, number üks riigiga tegemist juba üheksa-aastased tüdrukud, äh, neid müüakse prosti-, prostituutideks ning kurjategijate organisatsioonid, suured linnad ja nende ümbrused on just nende kurjategijate visiiril ja väga paljud Äh, siit inimesi äh, kaubitsetakse ka väljaspoolt äh, Rumeeniat ja Rumeenia piirides väljaspoole, sellepärast et kõik korrumpeerunud osapooled ei võta mitte midagi ette ei ole võimalik õigluse ja kuriteo või õige ja vale vahel siit vahet teha. üks suurim inimeste smugeldamise afäär on seotud Ühendkuningriigiga. üheksa aastat pärast uurimistegevusi kurjategijad, äh, süüdistused võeti tagasi, nad põgenesid vanglas ja ka romidega seotud äh, juhtum on teada, kus äh, kaheksakümmend äh, kurjategijat äh, saadeti küll vanglasse oma tegevuse eest, aga ma kujutan ette, et keegi ei tohiks olla õigusest kõrgemal ning äh, see topeltstandard ei tohiks eksisteerida Euroopa äh, riigis, äh, kus räägitakse, et meil olevat sõltumatu kohtusüsteem. ja nüüd Briti politseiametnik oli seotud selle uurimisega, kes ütles, et uuri-, et rumeenlasi on õigussüsteem alt vedanud ning need tõendid, mida meie ja Rumeenia kolleegid äh, kokku panid, need tõendid olid väga äh, tugevad äh, tsitaadi lõpp, aga Rumeenia õigussüsteem on meid alla, alt vedanud mitmest aspektist, me ei ole mitte ainult inimkaubitsemise suurimad ohvrid, aga ka äh, ebaseaduslik metsa mahavõtmine ja kuris, kuritegevuse muud aspektid on väga akuutsed. me räägime siin Amazoni vihmametsadest ja et kliimamuutuste vastu tuleb võidelda, aga Rumeenias äh, muutuva äh, keskkonna eest me tegelikult suleme silmad tegemist on iidsete metsadega Rumeenias, mis on viimaste aastakümnete jooksul hargmaiste ettevõtete ja kohalike kurjategijate poolt äh, ebaseaduslikult maha võetud ning äh, prokuröril, äh, prokuratuuril võttis kümme aastat aega selle mm, kuritegu liigi uurimise alustamiseni, mis oli seotud ka Austria firmaga illegaalne metsatustamine tähendab äh, keskkonnakadu ja tähendab ka äh, miljardeid eurosid kahjut. Äh, korruptsioonivastase võitluse ja organiseeritud kuritegevuse uurimisbürood on alamehitatud ning nende eelarve on napp ja juhid ei ole kindlasti keskkonnakuritegusse osas huvitatud, sellepärast et väga pika vinnaga on äh, selle kuritegevuse liigi mõju, aga see ei tähenda, et huvi peaks selle vastu olema väiksem. ja juhtidel ei ole olnud head visiooni nendes küsimustes, me räägime kõik sellest, et me tahame vabas ja sõltumatus riigis elada, tahame ligipääsu tervishoiule, äh, keskkonnale ning haridusele, need on õigused, mida tagab meie põhiseadus, aga samal ajal on ka rumeenlastele õigus äh, vabale ja mitte korrumpeerunud äh, õigussüsteemile, äh, kus äh, poliitika räpane käsi ei sekkuks igasse küsimusse ja ei korrumpeeruks. meil on õigus ka kaitset saada korrumpeerunud organisatsioonide poolt vastu kes alustavad väga noorelt oma tegevust meie demokraatias, see tähendab aga restarti uuele riigile, mis oleks äh, eri äh, uurijate ja õigusorganite tegevuse vallas, äh, mis tegutsevad õigesti. suur tänu teile selle avalduse eest, ütleb esimees. ja nüüd on nelikümmend viis minutit veel jäänud. teen ettepaneku, et omad küsimused esitame me nii lühidalt kui võimalik, nii et on võimalik ka meie külalistel vastata. nii et palun tõstke oma nimekaart või käsi, ma on, juba nägin, et mõned teist soovivad sõna võtta. Äh, proua Kinitši kõigepealt. aitäh, suur tänu, juhataja, ja tahaksin tänada ka meie külalisi tänan neid nende väga üksikasjalike ettekannete eest. eriti tahaksin tänada härra Cafiero de Rahot, kuna ta kirjeldas põhjalikult seda, kuidas maffia Euroopas tegutseb. paraku on nad pärit meie riigist, Sitsiilia maffia ja Drangheta ja nii edasi, on ka teisi, Hiina maffia, Saksa maffia ja teised veel, kes Euroopas tegutsevad, aga tänan teda selle eest, et ta mainis ka minu isa, härra Gnitšit, kes pidas maffiavastast võitlust Sitsiilias. oma töö käigus toetas ta väga maffia kuritegevuse defineerimist Euroopa tasandil, ta uskus kindlalt ka politsei ja eh, kohtus, kohtuvõimude vahelisse koostöös Euroopas eh, eh, paraku kaheksakümne kolmandal aastal, kahekümne seitsmendal juunil ta mõrvati autopommiga tahaksin tänada tänast külalist ka selle eest, et ta taaskord kordas nende inimeste palvet, kes kohapeal tööd teevad piiriülise, piiriülese kuritegevuse vastases võitluses. Eh, nad soovivad, et meil oleks paigas Euroopa õigusandlus selleks, et võidelda maffia stiilis kuritegevusega. ta kutsus üles eh, kehtestama ka reegleid, et oleks võimalik edendada politseiametite ja kohtute koostööd Euroopas. mul on aga teile ka üks küsimus. Te viitasite sellele, et paraku mis puudutab kõige tõsisemaid piiriüleseid kuritegevusliike nagu inimkaubandus, inimkaubitsemine, uimastikaubandus ja muud äh, on vaja teha koostööd ka kolmandate riikidega. hea meelega kuulaksin natuke põhjalikumalt selle kohta, mida te arvate. lisaks sellele veel üks punkt, mille tahaksin tõstatada, te mainisite erinevaid meetmeid või erinevaid vahendeid, mida on võimalik uurimisvahenditena kasutada piiriülese organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses, aga on veel hulk tegevusi, millega tuleb Euroopa tasandil tegeleda eriti, aga tahaksin ma kuulda e-tõendite kohta teilt. täna seda juba mainiti ja ma arvan, et tegu on väga vajaliku elemendiga. nagu me kuulsime, suurem hulk või valdav enamus kuritegevusjuhtudest organiseeritud kuritegevuse puhul leiavad praegu aset internetis. praegu me seda teemat arutame, teeme tööd Euroopa tasandil õigusseadusandjatena, üritame oma panuse anda. ma arvan, et selline vahend oleks keskse tähtsusega, nii et kas võiksite, võiksite ka seda kommenteerida ja natuke meile oma kogemusest rääkida, aitäh! Thank you, Chair, very much I suur tänu. minul on kaks eh, väga eh, konkreetset küsimust. Eh, selles kojas väga hinnatakse korruptsioonivastast võitlust ja sellel kuulamisel korruptsioonivastase võitluse kohta me sellest räägime, me hindame väga ka uurivat ajakirjandust ja väärtustame nende võitlust korruptsiooni vastu. mul on kaks küsimust härra Keševile meie külalisele Bulgaariast, eh, peaprokuratuurist seal. esimene küsimus puudutab eh, kuulsalt eh, siis Kortergeidi tehingut Bulgaarias oli see suure surve all. põhimõtteliselt räägiti seal kinnisvara ostmisest, turuhindadest odavamalt, korruptsioon ebaselge päritoluga raha ja Bulgaaria prokuratuur alustas uurimisi erinevate juhtumite puhul, praegu on aga olukord ebaselge, tahaksin küsida, kuidas läheb selle juhtumi uurimisega Bulgaarias ja kas sellel on otsene seos või mingisugunegi seos eh, temaga, kas ta oli ise seotud selle uurimisega? ja teiseks tahaksin küsida äh, teise juhtumi kohta või teise skandaali kohta kahe tuhande kaheksandal aastal oli meil siin Euroopa Parlamendi saadik eh, härra Radev, kes eh, läks Liibüasse koos eh, Nikolai Šepšikoga, kurikuulsa relvakaubitsejaga ja ühe ärimehega kohal olid ka Liibüa transpordiministeeriumi esindajad, kes aruteludes osalesid ja nad pakkusid eh, neli ja pool miljonit eh, abi eest seoses teatava Liibüa tankeriga. kas meil on eh, praegu mingeid uusi või mingeid uudiseid selle uurimise kohta? kas te, kuna tegu on tõepoolest olulise küsimusega Bulgaarias organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. Thank you. Now we hear from honorable Ro-. aitäh. Roberti, palun. Fondo e poi una segna-. suur tänu. väike märkus minu poolt ja siis ka paar küsimust. kõigepealt see märkus, organiseeritud kuritegevus ja rahvusvaheline terrorism on üha globaliseeruvamad teemad, aga sellest hoolimata äh, on eh, tsiviilõigus ja haldusõigus piiratud eh, riigipiiridega. võib-olla on see viimane täielik sõltumatuse kants, võib-olla on see hea uudis nende jaoks, kes eh, on looma poolest natsionalistid või rahvuslased, aga demokraatide jaoks seal midagi kiiduväärset ei ole teabevahetus, kogemuste vahetus e, e-tõendid ja nii edasi, see on keskse tähtsusega, kuna see on seat-, seotud kohalike kohtuniku e, õigus- või vastutusvaldkonnaga. kohtunike, kohtunikud peavad oma, oma pädevuste suurendamiseks kasutama vastavaid dokumente, nii et peame tegelikult selle teemaga kindlasti tegelema e-tõenditega seoses just. varem ütlesin, et komisjon ei ole teinud kuigi palju korruptsioonivastases võitluses. millega komisjon on aga tegelenud, on rahapesuvastane võitlus ja sellega seonduv direktiiv. viies direktiiv, mis nüüd ka Itaalias ratifitseeriti. kümnendal jaanuaril kahe tuhande kahekümnendal aastal see jõustub Itaalias. ja kolm olulist punkti on, mis sellega uuesti sisse viiakse, kohustus kahtlased tehingud eh, nendest teada anda, eh, krüptovaluutades tehtud tehingud, siis tuleb teada anda äh, sellistest tehingutest, mis on seotud kunstikaubitsejate ja enam kui kümme tuhat eurot väärt olevate objektidega. lisaks sellele eh, jookse, eh, salajaste jooksevkontode keelustamine, enam selliseid saladusi ei ole. Eh, aga probleem seisneb selles, et sellest ei piisa sellest ei piisa, kui meil on Euroopa Liidu tasandil Eh, head, head õigusaktid, korralikud õigusaktid vastu võetud, me peame neid ka rakendama ja ellu viima kohalikul tasandil, meil peab olema mingisugune eh, survestus või mõjuvõim nende riikide üle, kes ei rakenda neid õigusakte õigesti. komisjon, nagu ma ütlesin, jälgis seda olukorda seoses kümne pangaga, kes rikkusid kohustust eh, anda teada kahtlaste tehing, kahtlastest tehingutest. Eh, nemad on vastu sellele, et luuaks või loodaks selline ajutine Euroopa Liidu eh, asutus, eh, mis tegeleks nende seaduste vastuvõtmisega ja kohaldamisega liikmesriikides. mõndades liikmesriikides on raske jälgida seda tegevust ja seepärast nõutakse nendest riikidest ajutist Euroopa Liidu ametit selleks. mina olen täielikult sellega nõus, mõned ütlevad, et meil on isegi piisavalt palju ameteid ja tasu uusi luua, aga ma arvan, et tuleks eraldada või eristada neid ameteid, mis on väärtuslikud ja neid, mis ei ole, võib-olla tuleks need mitte kasulikud või väärtuslikud ametid kinni panna. nii et mida arvate teie sellise ameti loomise, loomisest äh, selleks, et rahapesuvastaseid õigus, rahapesuvastast õigusandlust riikides rakendada. siis selleks, et edendada meie ühistrateegiat korruptsiooni ja rahapesu vastu, kas oleks mõistlik Euroopa Parlamendi erikomisjon selleks luua eh, koos eh, midagi eh, Krimm komisjoniga Krimm komisjoni sarnast, mõned võib-olla leiavad, et seal mingeid suuri saavutusi ei tehtud, aga võiksime oma, oma vigadest õppida ja sellegipoolest sellise komisjoni luua. nii et tahaksingi paluda ka meie külaliste arvamust selle kohta. härra Roberti Te teate, et me väga hoolikalt kuulame alati seda, mida te ütlete, mitte ainult eh, nendel teemadel, mida me täna arutame, aga loomulikult ka tänastel teemadel. Te esitasite selliseid väiteid, millega mina olen täielikult nõus selle komisjoni esimehena ja kui ma võiksin sellele veel lisada omalt poolt midagi, siis see, mida teie ütlesite et meil peab olema piiriülene vastus või reageerimine organiseeritud kuritegevusele on äh, õige, te ütlesite ka seda, et ainult rahvuslased on need, kellele meeldib see, et äh, õigusandlus ja kohtuvõim on äh, on äh, täiesti sõltumatud ja tegelikult ka pahalastele meeldib äh, selline süsteem. meil peab olema Euroopa äh, kriminaalõigus, mõned asjad peavad olema kooskõlas, meil on Euroopa peaprokurör nüüd ja mõned kohtusüsteemide või kohtute vahelise koostöö elemendid on juba kehtestatud, aga ma arvan, et me peaksime minema veelgi kaugemale, võtma õppust ajaloost USA-s kunagi ammu oli organiseeritud kuritegevus eh, piiratud. ja see oli riigipiiride sisene, ka Euroopas oli nii. aga siis loodi USA prokuratuur riiklik prokuröri, riikliku prokuröri ametikoht loodi eh, FBI ja teised eh, ametid ja see tähendas eh, seda, et mitte ainult riiklikul tasand, mitte ainult osariikide tasandil ei olnud võimalik enam kuritegevusega võidelda, vaid ka riiklikul tasandil ja ma arvan, et peaksime Euroopas sama näidet Eh, seda nõu kuulda võtma, seda näidet järgima, peaksime kogu üle-euroopalise organisatsiooni looma, millega on võimalik piiriülese kuritegevuse vastu võidelda. tõsiasi on see, et ükski kuritegu ei ole, ei jää praegu eh, ühegi piiri sisse. Camorra, eh, Cosa Nostra, Drangheta Need ei ole enam Itaalia maffia, vaid Euroopa. siis veel. mulle tundub, et peale ühe kõnesoovija, sõnasoovija enam sõnasoovijaid ei ole. proua Daly, palun. aitäh ma arvan, et tegu on väga olulise teemaga, korruptsioonivastane võitlus on meie kodanike jaoks väga oluline ja sellepärast tahaksin jätkata Eh, seda küsimusi, neid küsimusi, mis esitati meie Bulgaaria külalisele härra Geševile. me peame kaitsma Bulgaaria kodanikke, me peame mõistma seda selles kontekstis, et Bulgaaria on eh, tagasi langenud eh, läbivalitsuse, korruptsioonivastase võitluse indeksis on korruptsioonivastaseid eh, ametnikke olnud, kes on ise pärast on välja tulnud, olnud eh, korruptsioonijuhtumitesse kaasatud ja kui nad leiavad, et Euroopa Liit eh, või kui Bulgaaria kodanikud leiavad, et Euroopa Liit on pädev selle küsimusega tegelema, siis me peame tagama selle, et nad võivad meid usaldada. mõningaid tõsiseid küsimusi on tõstatatud, kuulaksin hea meelega tema vastuseid, eriti seoses äh, selle nii-öelda apartment gate'i skandaaliga, aga ka mm, veel oli hulk skandaale, kui ta võttis üle eh, peaprokuröri asetäitja koha eh, seoses käibemaksupettustega. ma sain aru, et mingeid kokkuleppeid sõlmiti seal, mille tänu millele karistused olid palju äh, kergemad, nii et esiteks apartment gate ja teiseks äh, teie valimine äh, peaprokuröri ametikohale, mille vastu seisis suur hulk bulgaarlasi. see õõnestas, see õõnestaks meie sessiooni sessiooni siin täna, kui me ei saaks teilt selgeid vastuseid sel-, nende küsimuste kohta. aitäh, nüüd aga saavad sõna veel kord umbes kolmekümneks minutiks kõik meie külalised, nii et viis minutit kõigile, alustame taas kord algusest. härra Kešev, kes esindab Bulgaaria prokuratuuri, viis minutit, palun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 prokuratuuri vastus selle kohta, kuidas tõhusalt võidelda piiriülese kuritegevusega, on väga lühike. üks võimalus, mida me ka kasutame, on otsesuhtlus õiguskaitseasutuste vahel. meil on sellised suhtluskanalid me suhtleme oma kolleegidega nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopat mina olen kakskümmend viis aastat töötanud uurijana ja prokurörina ja võin teile öelda, et suhtlus kolleegide vahel Euroopa Liidu sees ja väljas panustab väga tõhusalt. see loomulikult peab tuginema usaldusele, mida on äh, raske üles ehitada, aga kerge kaotada ning loomulikult tuleb austada ka kõiki põhiõigusi. vastan ka teistele küsimustele, mis olid mulle suunatud. nüüd korruptsioonist. olen kuulnud, kui ma nüüd õigesti aru sain, selle daami küsimusest, et korruptsioon kasvab paraku paraku nagu mõned küsimused, mida siin esitatakse, ei tugine õigetele andmetele. viimase nelja aasta jooksul varade külmutamine on kuskil üks miljard eurot ning on ka vaidlustatud üks koma viis miljardit eurot. iga Euroopa Euroopa liikmesriik võib uhkust tunda selliste tulemuste üle. Te küsisite ka, kuidas mind valiti peaprokuröriks. ma ei usu, et Euroopa Parlamenti seda, see väga huvitab, aga toimus tavali-, menetlus ning see toimus seda edastati ka otse-eetris, massimeediast, vastasin, mul toimus kuulamine, vastasin mitmetele küsimustele nii kirjalikult kui suuliselt. seega ma ei saa nõustuda teie avaldusega. tõepoolest toimus proteste, aga protestisid need, keda oli mõjutanud prokuratuuri tegevus ja ma arvan, et kui kõik on väga rahul prokuratuuri tööga, siis see tähendab, et prokuratuur ei töö, tee oma tööd hästi. tahaksin öelda, et on juhtumeid ka kõige rikkamate Bulgaaria elanike vastu, mõni aasta tagasi oleks selline tegevus olnud mõeldamatu. ja tahaksin öelda, et teie küsimused tuginevad äh, valeinfole. Need on valed avaldused, mida on korduvalt korratud ka minu kuulamiste käigus. ma olen jaganud selgitusi ka selle kohta, mis puudutas seda korterivaidlust. kohtule on tõendeid esindatud esitatud, aga paari sõnaga veel sellest äh, korteri juhtumist. Need on erinevad juhtumid, tuhanded juhtumid, mis on seotud vara müügiga, mida on müüdud turuhinnast madalama hinnaga. korruptsioonivastane võitlus ei ole ainult ühe riigi või asutuse ülesanne. mit-, mitmed institutsioonid peavad sellega tegelema, lisaks prokuratuurile, kelle ülesanne on võidelda korruptsiooni vastu, aga on ka teisi asutusi, e, korruptsioonivastase võitluse erikomitee, kes teeb näiteks meiega koostööd mitmetel juhtudel ja kindlasti annab see töö ka tulemusi ja tahaksin öelda, et kõik mis on korda saadetud, ei ole olnud kuritegu, sõltumata sellest, mida meedia väidab. tegemist võib olla ka haldusõigusrikkumistega või ka teatud moraalinormide rikkumistega. seega prokuratuur tegeleb nende juhtumitega, teiste juhtumite kõrval väga tõsiselt Bulgaarias, nagu ka teistes liikmesriikides ning menetlusotsuseid langetab see prokurör, kes konkreetset juhtumit menetleb, lähtudes oma professionaalsest kogemusest, oma moraalsest veendumusest ja äh, õigustest. härra Raadevil oli ka küsimus tegemist on tsiviilmenetlusega Bulgaarias, aga on ka kriminaalmenetlus, mis puudutas dokumentide võltsinguid, aga härra Raadev, teie kolleeg viitas sellele, aga mingeid selgeid tõendeid pole kohtule esindatud, seega võite härra Raadeviga otse suhelda seega Belgia, vabandust, Bulgaaria prokuratuur hea meelega vaataks neid äh, tõendeid. suur tänu. nüüd annaksin sõna härra Cafiero de Rahole. kas te võiksite kokkuvõtlikult vastata kõikidele küsimustele? jah, aitäh kõigepealt koostöö kolmandate riikidega, see on tõesti määrava tähtsusega. see on meie ameti strateegia, üritame sõlmida vastastikuse äh, mõistmise kokkuleppeid nii Aafrika kui Ladina-Ameerika riikidega, paljude riikidega väljaspoolt Euroopat, kui on vajadus äh, infot vahetada selleks, et saada tõendeid, aga eelkõige üritame tõesti teha koostööd Aafrika riikidega. võib-olla oleksin pidanud seda natukene põhjalikumalt käsitlema, eriti kui küsimuse all on inimkaubitsemine, sellepärast et mitmed uurimised ja äh, uuringud sisserändajate kohta on läbi viidud ja tundub, et on teatud seos ka inimkaubitsejatega Kesk- ja Põhja-Aafrikas. küsimuse all ei ole üks konkreetne organisatsioon, nagu näiteks Nigeeria maffia, aga Nigeris ja teistes riikides on sellega seotud organisatsioone ning nad on viinud inimesi Liibüa rannikule, kes on üritanud siis Vahemerd ületada ja me peame sellega tõesti võitlema tõhusalt, aga seda saame teha ainult siis, kui meil on kokkulepped nende riikidega, kus need organiseeritud kuritegelikud rühmitused asuvad. selle saavutamiseks on Itaalia sõlminud kokkuleppeid, suhtleme Nigeeria kohtuga, et et võidelda Nigeeria maffia vastu, Eritreas, Somaalias samamoodi, tagamaks seda, et saame vahetada nii palju teavet kui võimalik ja saada Aafrika riikidest nii palju tõendeid kui võimalik. üritame koostada ka kokkulepet Lääne- ja Kesk-Aafrika prokuröride organisatsiooniga. tegemist on prokuröride võrgustikuga, mis hõlmab äh, riike ka Lähis-Idas. ja kui saame nendega kokkuleppele, siis saame ka nendega kasulikku infot vahetada. Euroopa peaks siin vallas olema minu arvates natukene proaktiivsem ja sõlmima kokkuleppeid kõikide nende riikidega sest äh, seda on teinud liikmesriigid eraldi, aga seda võiks teha Euroopa tasandil, siis saaks sellest kasu kõik, kes õigusvaldkonnas tegutsevad või justiits- ja siseküsimuste vallas. mis puudutab nüüd inimkaubandust, siis üritame soodustada nii justiits- kui politsei koostööd, töötame mõlemal pool, sellepärast et politsei ja justiitskoostöö on mõlemad olulised. nagu ma ütlesin, nii Albaania, Hiina, Nigeeria maffiad on aktiivsed paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. teine teema, mille kohta küsiti, puudutas e-tõendeid digitaalset infot ja see on väga oluline, sest et Facebooki postitused, Instagrami postitused, Whatsappi sõnumid. tegemist on sõnumitega, mida on väga keeruline tuvastada, kuigi kuriteod saadetakse seal tihti korda, see ei puuduta ainult organiseeritud kuritegevust, see puudutab ka Al-Qaidat ja muud. ligipääs sellele infole on võtmetähtsusega, Euroopa peab selle nimel tegutse, tegutsema, komisjon peab tagama, et justiitsasutustel oleks ligipääs veebis leiduvatele andmetele, teenusepakkujad peavad olema kohustatud neid andmeid edastama, edastada. oluline on, et kõigil oleks äh, sellele ligipääs sõltumata sellest, kus see teenusepakkuja asub. nagu ma ütlesin, on meil vaja sellist ühist õigusruumi Euroopa üleselt. ei oleks vaja mingit äh, ähvardavat kirja või muud öö, äh, mõte on selles, et kõik justiitsasutused saaksid otse taodelda seda teavet, sõltumata sellest, kus teenusepakkuja asub ja nad peaksid selle infoga koheselt saama, sellepärast et need teenused on esindatud igal pool virtuaalselt, seega on nad kõikide justiitsasutuste kohtualluvuses väga keeruline on võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, kui soovitakse konkreetset infot mingi kirja vahendusel ja see on ka tegelikult vastuoluline, sellepärast et see info on kättesaadav igal pool, kurjategijad kasutavad seda igal pool kuritegude kordasaatmiseks. tahtsin natukene rääkida ka korruptsioonivastasest võitlusest see teema tõstatus korduvalt. üldiselt on kolm aspekti, mida sageli välja tuuakse, kui kirjeldatakse täiuslikku demokraatiat. kõigepealt kohtuvõimu sõltumatus. kohtuvõim peab olema sõltumatu uurimiste läbiviimises, oma tegevuses. Itaalias see nii on justiitspolitsei on sõltumatu politsei hierarhiast, nad saavad tegutseda nii sõltumatult kui võimalik, lisaks korruptsioonivastase võitluse asutus ja kolmandaks ka meediavabadus. tahaksin kasutada võimalust, et rõhutada, kuidas Jan Kutšnak ja mm, Stephanie Kanjanagalitsia olid ajakirjanikud, kes tegid lihtsalt oma tööd, jagasid infot. ja ka need kaks tõsist juhtumit toimusid Euroopa Liidu liikmesriikides. ja ma arvan, et selles vallas tõesti peaks antud komisjon sekkuma, see on väga tõsine teema, ma käisin Slovakkias, inimesed janunevad õigluse järele aga politseiüksus on juba laiali saadetud, mis tegeles sellega, et tuua see vastutav isik kohtu ette ja me näeme, mis toimub Maltal Galitsia juhtumi puhul. seega tõesti meediavabadus demokraatia puhul on väga olulised. kui lubate, paar märkust veel härra Roberti, ma kutsun teda jätkuvalt oma kolleegiks, sest äh, kes on kord kohtunik olnud, selleks ka jääb, aga tema tõstatas äh, paar märkust seoses selle viienda direktiiviga, seal on, sisaldub kohustus hinnata teenusepakkujaid, aga sellest ei piisa, sellepärast et pangandussektoris saab võib äh, järelevalvet teostada rahavoogude üle, aga veebis see võimalik ei ole. Need vood, mis pärinevad välisriigist, eriti teatud allikatest, maksuparadiisidest, nad muutuvad plokiahela menetluste osaks mis toimuvad siis juba Euroopa territooriumil, aga me ei tea, kust nad tegelikult pärit on. me ei saa kogu seda voogu hinnata. jah, üks asi on tuvastamine, aga sellest ma tegelikult ei rääkinud ja nüüd kokkuvõtlikult ametitest, jah. ametid kes suudavad võidelda rahapesu vastu, see on väga hea amet, kes suudab kontrollida, kuidas liikmesriigid on õigusaktid üle võtnud, ka see on oluline. aitäh. ma tean, et teie töö on teie kirg, aga paraku Euroopa Parlamendis on meil ajalised piirangud. jaa. palun võtke lühidalt sõna. aitäh jah, ma arvan, teema on nii oluline, et äh, võiksite seda teha, seda arutada siin komisjonis, siis kuulsime siin, arutasime koostööd kolmandate riikidega, mina võin öelda ainult äh, omast kogemusest äh, kaitsjana, et see on väga kasulik. meie omalt poolt meie jaoks on hea, kui me saame omalt poolt abi eh, paluda neilt ja ka Euroopas on piisavalt palju neid riike, kus, ehm, eh, kes ei vasta teiste riikide päringutele, palvetele ja ma arvan, et kui me selle teemaga paremini tegeleme, siis eh, ka, siis on ka piiriüleseks tööks meil kõik avatud mina arvan, et eh, võitlus, kuritegevusvastane võitlus võib toimuda ainult tugevas õigusriigus, peame Euroopas üles ehitama selliseid struktuure, mis on ühtsed, mis kehtivad kõigile, olgu see nii raske kui tahes. ja ma kujutan ette, milliseid kahtlusi selle vastu eh, võib olla, aga Euroopas eh, on meil kuritegevus, aga on ka erinevaid eh, tegevusi, mis on Euroopa ülesed ja peame vaatama, et me oma õigussüsteemi selliseks eh, välja kujundame, et Euroopa oleks seal tegevusvõimeline. nii palju minu poolt, aitäh. suur tänu. nüüd härra Tsurkanu, kas te soovite ka sõna, teil on võimalus? mul ei ole tegelikult midagi lisada tahtsin ainult öelda, et uuriv ajakirjandus on avalik huvi ja paraku kõik uurijad leiavad, et nad on surve all praegusel hetkel. loomulikult nii Slovakkia kui Malta juhtum, seal on inimesed surve all Moldovas, Rumeenias, Bulgaarias, seega senikaua, kuni on organiseeritud kuritegevus viiakse läbi ka uurimisi ja meie oleme valmis prokuratuuriga koostööd tegema selleks, et kurjategijad ka süüdi mõistetaks. aitäh! meie kokkuvõtte teeb nüüd asejuht Emil Raadev pärast seda nii põnevat arutelu. mina omalt poolt siiski lisaksin ka natukene. jah kui lubate, siis ütleksin, et mul on isegi valus kuulata, et meil on veel nii pikk tee minna. härra Sasalehos, te ütlesite ka, et lubaduste ja tegevuse vallas on meil nii suur lõhe, aga asjad liiguvad, mina olen olnud siin nüüd kümme aastat ja ma olen näinud, et asjad liiguvad ma näen, kuidas asjad arenevad. ja ma näen ka neid tulemusi teatud määral. Euroopa protseduuriline õigus, Euroopa prokuratuur, erinevad õigusaktid, millega saadetakse korda muudatusi, loomulikult äh, meil on siin paremaid ja halvemaid hetki, kui juttu on vastastikusest äh, usaldamisest, justiitskoostööst, jah, pikk tee on veel minna, aga väljakutse on selge. meie analüüsime kõiki selle väljakutse erinevaid aspekte viimase kümme aast-, kümne aasta jooksul, meil on erikomisjon organiseeritud kuritegevuse kohta, kui ma asusin seda komisjoni juhtima, meil oli ka äh, kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme erikomitee, Krimm komitee, millel oli väga suur töömaht. ja siis koostasime oma järeldused. meil oli resolutsioon, resolutsioon, mille üle hääletati ka Euroopa Parlamendi täiskogul. me soovisime vastu astuda nendele väljakutsetele, aga teie sõnavõtt on siin olnud äärmiselt kasulik täna tegemist on justkui olukorra peegeldusega, milline on olukord kõikides liikmesriikides. meil oli Bulgaaria, Saksamaa, Rumeenia, Itaalia ja siis Euroopa Liidu institutsioonid, komisjon, Europol, Eurojust, Euroopa prokuratuur, kes kõik oma sõnavõttudega käsitlesid meie ees seisvat tööd. nüüd on komisjon asunud ametisse ja loodame, et sellel ametiajal me, muutub Euroopa prokuratuur ka tegelikult organisatsiooniks, mis suudab võidelda kuritegevusega. mitte ainult Euroopa Liidu finantshuve arvestades vaid lähtume täiel määral Euroopa Liidu toimimise lepingust artiklist kaheksakümmend kuus. aitäh teile selle kannatlikkuse eest, aitäh selle eest, et äh, panustasite sellesse meie ühisesse mõtteprotsessi ja nüüd lõpusõnad. härra Emil Raadev, palun suur tänu teile, esimees, austatud kolleegid, head külalised, ma tahaksin tänada kõikide selle kuulamise osalejaid väga huvitavate ettekannete eest. kuigi see äh, teema, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, on väga lai teema ja väga paljusid asju võiks veel siin pikalt arutada, äh, paraku meie arutelu jõuab lõpule tänase kuulamise mõte, mida libekomisjon korraldades pidas silmas, on kuulata ära inimeste ekspertarvamused, kes oma igapäevases töös võitlevad korruptsioonist ja äh, organiseeritud kuritegevustest tulenevate probleemidega. meie mõte oli teha siin järeldusi ja otsida ka lahendusi olemasolevatele probleemidele. mida on Euroopa äh, Liit teinud ja mida on Euroopa Komisjon teinud? Nende fookus organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastases võitluses on just oluline küsimus, millele võime ka vastuse anda. me oleme tähistanud Lissaboni leppe sõlmimise kümnendat aastapäeva, tänu millele on Euroopa Liit saanud pädevusi toetamaks korruptsioonivastases võitluses liikmesriike. enne seda töötasid liikmesriigid koos ainult siis, kui äh, mõju all või löögi all olid Euroopa Liidu finantshuvid ja seda tehti vastavalt valitsustevahelisele äh, koostööraamistikule. paraku ei ole korruptsioonivastases võitluses äh, ühtset äh, struktuuri, mis puudutab Euroopa Liidu tasandit, aga üksikud algatused on komisjonilt, näiteks direktiiv, mis puudutab finantshuvide kaitset Euroopa Liidus ning avalike hangete pakett ja ka finantsluureüksuse küsimus äh, ja ka viies äh, rahapesuvastane direktiiv. mida äh, on vaja üle võtta jaanuariks kaks tuhat kakskümmend ka Euroopa Komisjoni raport kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, mis puudutab korruptsiooni olukorda Euroopa Liidus, on äh, väga oluline ja seirab Euroopa tasandil Euroopa Liidu liikmesriike äh, nende korruptsioonivastaste meetmete võtmise kohta liikmesriikides. see raport, mida on ette valmistanud äh, sõltumatud eksperdid ja vabakonnaorganisatsioonid, oli esimene omataoline, sellepärast et toonane eh, siseasjade volinik Cecilia Malmström ütles, et eh, rohkem kui üks raport läheb vaja selleks, et korruptsioon välja juurida Euroopa Liidus. analüüs eh, valgustas mitmeid probleeme, mis esinevad korruptsiooniga seoses liikmesriikides, aga analüüs oli väga oluline teatud liikmesriikides ja oli võib-olla veidike tundlik ja seetõttu Euroopa Komisjon otsustas mitte avaldada teist samalaadset raportit samuti on liikmesriigid eh, Euroopa poolaasta eh, raames saanud soovitusi vastavalt siis riigipõhistele soovitustele. Eh, aga korruptsiooni seostamine ainult majandusega, nii nagu Euroopa poolaasta seda teeb, ei tuvasta tegelikult tõsist mõju, kuidas korruptsioon toimib ühiskonnas ja kohtusüsteemis ning ka avalikus teenistuses ja seetõttu oleme me näinud positiivseid samme Euroopa Liidu tasandil, näiteks komisjoni teatis Euroopa õigusriigi ja demokraatia mehhanismi jaoks, miski, millele äh, Euroopa Parlament on üles kutsunud juba aastast kaks tuhat kuusteist. see mehhanism sisaldab ka sõltumatut äh, hinnangut äh, korruptsiooniasjus liikmesriikides. väga pikk samm edasi on ka Euroopa prokuratuuri loomine ja seetõttu oli huvitav ära kuulata äh, äh, Euroopa prokurör ja huvitav on ka see, et Euroopa Liit on nüüd vaatlejaks liikmeks Kreekos äh, Euroopa Nõukogus. komisjon on võtnud vastavaid meetmeid selle staatuse taotlemiseks ning see antigi juulis kaks tuhat üheksateist laiapõhjaline korruptsioon mängib kaardid kätte organiseeritud kuritegevusele ning äh, õõnestab Euroopa kodaniku elukvaliteeti, ettevõtluse loomist ning äh, avalike asutuste tõhusust. piiriülene kuritegevus nõuab väga head koostööd Euroopa Liidu tasandilt ja sellepärast ma tahaksin tänada kõiki meie külalisi Europolist, Eurojustist ja teisi eksperte. väga huvitav oli kuulda liikmesriikide praktilisi kogemusi, mis puudutab äh, inimkaubitsemist, äh, terrorismi rahastamist ja äh, muid kuriteoliike meie külalised tõid välja mitmeid näiteid, mis näitavad ka kätte, kui suur on see probleem ma usun, et see Euroopa probleem vajab ka Euroopa vastust ja Euroopa otsust. ning sellepärast kõige parim ja tõhusam viis korruptsioonist äh, lahti saada Euroopa Liidus on läbi selle, et me looksime ja rakendaksime tõsiselt Euroopa äh, keskendunud poliitika äh, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks. suur tänu! suur tänu, ütleb esimees, võtan kokku, ütlen aitäh kõikidele osalejatele. ja ilus kokkusattuvus on see, et see oluline, minu arust täiesti põnev äh, arvamuste vahetus sellel teemal, äh, mis on südameasjaks käesoleva mandaadi jooksul organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, korruptsioonivastane võitlus, on ajastuselt samaaegne kui libekomisjoni missioon, mis on saadetud Maltale. sest see on tõmmanud kaasa fakti leidmise missioonile Maltale peamiselt nende küsimuste eest kõnelejad ja mul on ainult kahju tegelikult, et see kokkulangevus, mõned väga olulised eh, libekomisjoni eestkõnelejad eh, jättis kõrvale meie viljakast arutelust, aga ma arvan, et selle arvamuste vahetuse tulemus, mille eest me teid väga-väga täname, eh, on neile ka kättesaadavas ja nüüd suur aitäh teile. järgmisel esmaspäeval kohtume taas kell kolm libes, üheksandal detsembril järgmisel esmaspäeval